Uh, morning everyone, we are just about to start voting, if you can have your tere hommikust, alustame oma hääletusega, palun pange oma kaardid valmis. esimene hääletus puudutab Euroopa vabatahtlikku tööaastat. Yeah, good morning, bonjour.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 progressi mikrokrediiti, siis progressi raportit ja siis resolutsiooni ettepanekut. palun pange oma kaardid valmis ja hääletame kõigepealt Euroopa vabatahtliku töö aastat. härra Sirkas, palun. suur tänu. sooviksin ainult seda, et me viie minuti pärast kontrolliksime ka kvoorumit. kardan, et võib-olla kõik ei ole kohale jõudnud. võib-olla oleks kohal, kasulik ikkagi anda nii-öelda eh, viis minutit armuaega, et kõik kohale jõuaksid ma muide ei alustanud kell üheksa hääletusega, täna me hääletame alates kella üheksa kolmekümnest alates, aga hea küll, ootame veel paar minutit, vaatame, kas veel keegi tuleb. Okay, you are ready.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 need, kellel ei ole kaarti, saavad märku anda, siis nad, siis loeme nende hääli eraldi. Okay, yes, let's go to the... hea küll, hääletame siis nüüd tõesti muudatusettepanekut number kaheksateist. hääletus avatud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 kaheksateist, seitseteist poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Do you think you could all sit down please, we are in the middle of a vote. Uh, I think as seeing as there was a, an overwhelming majority we will go to a rõhuv enamus hääletas poolt ja kui see on võimalik, siis me võime kätega märku anda. nüüd kompromiss kaheksa, kes poolt? näidake käega palun, kas te olete poolt, kes on vastu. vastu võetud nelikümmend üks, nelikümmend kaks langevad ära, nelikümmend kolm. kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud kompromiss number üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist langeb ära, nelikümmend neli langeb ära, nelikümmend viis langeb ära. number kakskümmend äh, raportööri poolt, kes poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, raportöörid, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus langeb ära, kakskümmend kolm on tagasi võetud, nelikümmend seitse, kes poolt? kes vastu, langeb ära. kakskümmend neli on tagasi võetud, nelikümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu. kontrollime seda, palun. kontrollime muudatusettepanekut nelikümmend kaheksa elektrooniliselt, hääletus avatud hääletus lõppes. Line. Vote closed. hääletus on nüüd lõppenud, tulemused nelikümmend kaks häält anti, kuusteist poolt, kakskümmend kuus vastu, ühtegi erapooletut, seega langeb ära kakskümmend viis, kakskümmend kuus tulevad hiljem hääletamisele, sõltuvalt kompromissettepanekust number üks. muudatusettepanek üks, kes poolt, kes vastu, vastu võetud. kompromissettepanek üks, kes poolt, kes vastu, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on avatud kompromissettepanek üks. hääletus lõppes. nelikümmend kaks häält anti, kakskümmend kuus neist poolt, kuusteist vastu, vabandust, kakskümmend kuus poolt, isegi kakskümmend seitse poolt, kuusteist vastu vabandage, üks hääletaja oli ilma kaardita ja andis käega märku. ja nüüd kakskümmend viis ja kakskümmend kuus langevad ära ja läheme edasi muudatusettepanekuga kakskümmend seitse. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa langeb ära, sest kahekümne kaheksandat hääletame hiljem sõltuvalt kompromissist number kaks, kolm, kes poolt, kes vastu, vastu võetud, kakskümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kontrollime elektrooniliselt, hääletus avatud, number kakskümmend üheksa. Vote is closed. hääletus lõppes. nelikümmend kolm häält, üheksateist poolt, kakskümmend kolm vastu. tegi erapooletut number neli ja kolmkümmend on kuus, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, kes poolt, kes vastu kontrollime seda elektrooniliselt, palun hääletage. hääletus lõppes. anti nelikümmend neli häält, kaheksateist poolt, kakskümmend kuus vastu, seega langeb ära. muudatusettepanek viis, kes poolt? kes on vastu, erapooletud? vastu võetud kompromiss kolm, kes poolt, kes vastu, vastu võetud. see asendab muudatusettepanekud kuus ja kolmkümmend üks, need langevad ära ja nüüd raportööri ettepanek seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa raportööri, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend ka-, kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanekud kolmkümmend kolm, üheksa ja kolmkümmend neli langevad ära, kompromiss kaks, kes poolt, kes vastu kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme ja kakskümmend kaheksa langevad ära, kompromiss viis asendab muudatusettepanekud üksteist ja kolmkümmend viis, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis ja üksteist langevad ära ja kompromiss kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kaksteist langeb ära, kolmkümmend kuus langeb ära, mu-, suuline muudatusettepanek raportöörilt number kolmkümmend seitse. kas te olete nüüd selle vastu, ei ole? seega hääletame seda muudatusettepanekut. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa, suuline muudatusettepanek raportöörilt, kas on vastu keegi? ei ole. hääletame seda siis, kes poolt, kes vastu, kes era, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda elektrooniliselt, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa. With the oral amendment Vote is, vote is closed. hääletus lõppes. tulemused nelikümmend kuus häält, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend vastu, seega vastu võetud. ja number kolmteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes poolt, kes vastu, erapooletud vastu võetud. neliteist ja kolmkümmend üheksa langevad ära, viisteist raportöörilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number nelikümmend, kes poolt, kes vastu, erapooletud hääletame kon-, elektrooniliselt, kontrollime seda. muudatusettepanek number nelikümmend. palun. Vote is closed. hääletus lõppes. tulemused nelikümmend viis häält, kakskümmend kaheksa, kakskümmend kaheksa poolt, viisteist vastu, kaks erapooletut, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, vastu võetud. ja äh, lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus avatud, palun. hääletus lõppes nelikümmend kuus häält, nelikümmend viis poolt, üks erapooletu palju õnne, Marian Haakin! Uh, nüüd me hääletame eh, kalendrieelnõud, üks hääletus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud But... Uh, vabandage selle viivituse pärast, aga eh, nagu te teate eh,, hääletus eelarvekomisjonis ei eh, olnud enne üheksa kolmekümmet ja nüüd siis eh, praegu eh, tuleb meil arutelu eh, sellel teemal, me kõigepealt räägime protsessist, aga hääletus jätkub mõne hetke pärast, aga praegusel hetkel me lihtsalt eh, peame natukene ootama, sest eelarvekomisjon ei ole veel hääletanud. Okay. Uh, mul on ettepanek. mul oleks vaja suuniseid teie käest selle ettepaneku suhtes, mida ma teile teen. Eh, hääletagem edasi ja siis eh, me eh, hääletame nii-öelda esialgselt eelarvekomisjoni muudatusettepanekute kohta ja kui nad hääletavad selle maha, siis me järgime nende suuniseid. nüüd oluline on teine hääletus, see puud-, see puudutab siis sotsiaalsolidaarsusprogramme meil on siin terve rida muudatusettepanekuid esimese kohta ja siis ma arvan, et kui me nüüd eh, sellega ühele poole saame, siis on asjad selgemad, nii et me eh, teeme sellise esialgse hääletuse eh, eelarvekomisjoni muudatusettepanekute kohta, nii et, et mingem siis edasi esimese hääletusega. me räägime kõigepealt mikrokrediidirahastust kõigepealt muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. E-, Egonist number viis poolt, vastu hääletagem elektrooniliselt. hääletus algas, nii et, et EKOn viis on see muudatusettepanek. hääletus lõppes. nelikümmend kuus hääletust, kaheksateist poolt, kakskümmend seitse vastu, üks erapooletu langeb ära. nüüd äh, budget üks poolt, vastu erapooletud, äh, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend üheksa poolt, vastu. elektrooniliselt peame üle kontrollima nelikümmend üheksat. hääletus lõppes nelikümmend kuus hääletas, kaheksateist poolt, kakskümmend kaheksa vastu, langeb ära. muudatus viiskümmend poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa, viiskümmend üks, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm langevad ära, nüüd viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Ne-, üheksa on tagasi võetud, viiskümmend viis langeb ära, eh, kui kompromiss üks vastu võetakse, viiskümmend kuus, seitse tagasi võetud, viiskümmend kaheksa, üheksa langevad ära, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme, kuuskümmend, kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli, kuuskümmend viis langevad ära. muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus võeti tagasi, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarvekomisjonist viis, esialgne hääletus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa on tagasi võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kordame, kontrollime üle elektrooniliselt, hääletus algas, tegemist on muudatusettepanekuga seitsekümmend üks. hääletus lõppes nelikümmend kuus hääletas, kakskümmend poolt, kakskümmend viis vastu, üks erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. E, hääletus algas seitsmekümne nelja osas. Thank you. Uh, that, the vote is closed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 elektrooniliselt kontrollime seitsekümmend kaheksat. hääletus algas. hääletus algas. hääletus lõppes. nelikümmend kuus hääletas, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend vastu on vastu võetud muudatus seitsekümmend üheksa poolt, vastu. elektrooniliselt kontrollime. hääletus algas hääletus lõppes. nelikümmend viis hääletas, seitse poolt, kolmkümmend kaheksa vastu, see on tagasi lükatud. nüüd Econ kaksteist, järjekordselt on meil selline esialgne hääletus. ei, ei, ma eksisin. Eh, eh, Econi esi-, kaheteistkümnes muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. elektrooniliselt kaheksakümnendat hääletus algas. hääletus lõppes. nelikümmend seitse hääletas, kakskümmend poolt, kakskümmend seitse vastu, see on tagasi lükatud nüüd muudatusettepanek viisteist poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek viisteist. nii et hääletame viieteistkümnendat, hääletus on alanud hääletus lõppes. nelikümmend viis hääletas, kakskümmend kuus poolt, üheksateist vastu, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, peame kontrollima seda elektrooniliselt, kaheksakümmend kaks hääletus algas hääletus lõppes. nelikümmend seitse hääletas, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend vastu, üks erapooletu, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu. kontrollime seda elektrooniliselt, üheksakümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. nelikümmend seitse hääletas, kakskümmend neli poolt, kakskümmend kolm vastu, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu. elektrooniliselt kontrollime ka seda, nii et muudatus üheksakümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes nelikümmend neli hääletas, kakskümmend kuus poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. nüüd kolmeteistkümnes muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist võeti tagasi, üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli, üheksakümmend viis langevad ära, kompromiss viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist võeti tagasi, üheksakümmend üheksa, üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa, sada langeb ära. kakskümmend võeti tagasi, muudatus sada kaks, poolt, vastu. elektrooniliselt peame seda kontrollima, hääletus algas saja kahe osas hääletus lõppes nelikümmend seitse hääletasid, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. sada üks võeti tagasi, nüüd Econ viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, langes ära, sada kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd põhjenduspunktid, meil on suuline muudatusettepanek raportöörist, kas on sellele vastuväiteid? vastuväiteid ei ole, hääletagem siis põhjenduspunkti üks A suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. poolt, vastu erapooletud, me peame seda kontrollima elektrooniliselt, hääletus algas, kompromiss kuus. hääletus lõppes. ma ei tea, hääletus lõppes, nelikümmend kuus hääletas, nelikümmend üks poolt, viis vastu. see on vastu võetud kaks, kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kakskümmend viis, kakskümmend kuus langevad ära, nüüd on kakskümmend kuus poolt, vastu. me peame seda kontrollima elektrooniliselt, hääletus algas kahekümne kuuenda muudatusettepaneku osas. hääletus lõppes. nelikümmend kuus hääletas, kaheksateist poolt, kakskümmend neli vastu. see on tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmas on tagasi võetud, kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, kolmkümmend langeb ära, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm, kolm, kaheksakümmend kaheksa langevad ära, kolmkümmend neli poolt, äh, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu. seda me peame elektrooniliselt kontrollima. kolmkümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes nelikümmend viis hääletas, kuusteist poolt, kakskümmend kaheksa vastu, üks erapooletu, see on tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist seitsekümmend kuus langevad ära, muudatus kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, üksteist, nelikümmend kaks, nelikümmend neli, nelikümmend viis, nelikümmend kuus langevad ära, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuus, nelikümmend seitse, nelikümmend kaheksa langevad ära. järgmine budget kaks, see on eh, esialgne hääletus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd me eh, hääletame eh, tervet eelnõud, hääletus algas hääletus lõppes. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes nelikümmend, nelikümmend kuus hääletas, nelikümmend üks poolt, neli vastu, üks erapooletu ja nüüd me siis hääletame õigusloomelist resolutsiooni, kes on, hääletus algas. hääletus lõppes. nelikümmend seitse hääletas, nelikümmend kaks poolt, neli vastu, üks erapooletu. see on vastu võetud, õnnitleme raportööri. Oh, ja nüüd läheb veel paar sekundit aega vaadata et me näeme, kuidas läheb, eh, lähevad asjad eelarvekomisjonis. palun, palun ärge minge ära, sellepärast et tõepoolest meil võib kuluda paar minutit. aa, tegelikult läheb aega, ma arvan, ainult mõni sekund, sellepärast et juba meile helistatigi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 Uh, get... vabandust selle viivituse pärast, me jõuame kohe otsuseni. kui eelarvekomisjon ei ole jõudnud otsuseni, siis me peame ikkagi mõtlema sellele, et me peame oma hääletusega edasi minema. aga ma ootaksin veel paar minutit, et vaadata, võib-olla me saame infot äh, eelarvekomisjonilt kui me aga ei saa mingit infot, siis me jätkame oma hääletamisega ja siis me järgime samamoodi seda esialgset ähm, hääletussuunist, nii nagu ka eelmise hääletuse puhul ma mõistan, et äh, eelarvekomisjonis on hääletus toimunud nii, et tõesti kaua enam ei lähe aega, me ootame, et äh, see info tuleks ka meile selleks, et kinnitada meie hääletamist, nii et ootame veel hetke. Fred, listen, um, can you sort the thing away for next week? Sorry for the delay, but we are ma vabandan selle viivituse eest, kuid me üritame jätkata nii kiiresti kui võimalik, kui me oleme tulemused saanud. Äh, just submission, it depends on the extending the as I come up uh, regarding the TV program that is going to be uh, today and in Europa about the situation on public. So, um, same thing I told you yesterday, but everything on one web document, so we send them as briefing notes to the person who's going to be äh, interviewed. Der war aber nicht endgültig, das habe ich nicht ausgedruckt. Ich habe ihn jetzt gerade vor einer Minute gefragt, ob er eventuell... Ähm, ah, yes, um, make sure you, make sure you include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 This, uh, we... ma vabandan, kuid me peame ikka veel ootama. ja kui ähm, kui me, ma lootsin, et on, tasub ära oodata, kuni eelarvekomisjon on ära hääletanud, aga paistab, et meil ei ole mõtet enam väga ka, kaua rohkem oodata. kui me ei saa peatselt infot äh, hääletuse kohta, siis me kasutame kõigepealt äh, oma esialgset hääletussuunise äh, kohaselt. nii et kui me peatselt vastust ei saa eelarvekomisjonis, siis me jätkame oma hääletamisega There is somebody running to keegi jookseb siia meie poole, nüüd kus ma olen just rääkimas um,. A... me oleme nüüd saanud infot ka eelarvekomisjonist. ja tegelikult hääletus ei ole aset äh, leidnud. niisiis eelarvekomisjoni muudatusettepanekut kolm on muudetud ja seetõttu me ei saa hääletada selles osas. mina teeksin ettepaneku, et me äh, Äh, hääletame ainult neid muudatusettepanekuid, mida meie oleme esitanud ja me ei hääleta üldse eelarvekomisjoni muudatusettepanekut. kas kõik on sellise menetlusega nõus? kõik on nõus sellise menetlusega, sellisel juhul läheme hääletuse juurde, ma vabandan selle viivituse pärast, aga aga nagu te mõistate, siis eelarvekomisjon on just praegu muutmas oma hääletust. niisiis muudatusettepanek kolm, kes on poolt? muudatusettepanek kolm, kes on poolt? ma arvan, et Rahvaparteil on vist äh, väike probleem. proua Morane, kas te olete valmis? härra Organo. jah, suur tänu, proua esinaine. muudatusettepanek kolm on tagasi võetud, soovisin teile ainult seda öelda. suur tänu niisiis muudatusettepanek kolm on tagasi võetud. me ei hääleta eelarvekomisjoni kolmandat muudatusettepanekut. nüüd äh, muudatusettepanek üks põhi, põhjenduspunktid, kas see on tagasi võetud või see ikkagi jääb? muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud on tagasi lükatud. nüüd see muudatusettepanek kaks, kes on poolt kas soovite sõna? jah, ma sooviksin äh, number kahe tagant oma nime ära võtta, kui te lubate. ma tahaksin oma nime ära võtta muudatusettepanek kaks järelt. Uh, proua Moran. sel puhul paluksin, et Rahvapartei äh, jääks erapooletuks muudatusettepaneku kaks puhul. selge, hääletame siis muudatusettepanekut kahte, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarvekomisjonilt ük-, esimene muudatusettepanek, seda me ei hääleta, eelarvekomisjonilt teine muudatusettepanek, seda me ka ei saa hääletada as no amendments have gone through, we'll ja sellisel juhul me hääletame äh, äh, nüüd lõpphääletusena seda resolutsiooni eelnõud, nii nagu see muudetud ja äh, elektrooniliselt hääletame, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. nelikümmend viis antud häält, nelikümmend üks poolt, neli vastu ja siis on see resolutsiooni eelnõu ka vastu võetud. Uh, now we have uh, the motion for resolution. ja nüüd tuleb meil uh, resolutsiooni eelnõu hääletus ja hääletus on alanud hääletame siis resolutsiooni. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nelikümmend neli on hääletanud, nelikümmend kaks on poolt, üks vastu ja üks erapooletu. see tähendab, et see on vastu võetud. tänan teid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 nüüd me peame rääkima läbirääkimistest. nüüd me peame rääkima läbirääkimistest järgmisena The... nüüd me peame otsustama, kuidas lähevad asjad läbirääkimistega. me peame otsustama, milline on kõige parem tegutsemisviis edaspidiseks ning nüüd rääkigem siis, eh, mida me arvame nendest läbirääkimistest, kas tuleb esimese lugemise kokkulepe või kuidas asjad lähevad Uh, the Swedish presidency of course want to go for Rootsi eesistujana tahab muidugi, et me saaksime asjadega ühele poole esimese lugemise käigus, aga nüüd ma annan sõna raportöörile, et eh, küsida teie käest, mis te arvate, kas esimene lugemine sobib meile või mitte? suur tänu, suur tänu toetuse eest Äh, tõepoolest kahju, et me pidime nüüd nii kaua ootama eelarvekomisjoni järel, sest nemad alles istuvad ja arutavad oma asja. tõepoolest, ma arvan, et järgmine äh, samm on selline, et me mm, jätkame läbirääkimisi Rootsi ka eesistujana, meil on olnud üks kohtumine ja peale selle on meil olnud ka mitmed eh, niisugused mitteametlikud kohtumised ja ma arvan tõepoolest, et me eh, jõuame kokkuleppele nii ressursside kui ka sisu osas. Uh, meil on siin ettepanek meeskonnalt, kes viib läbi läbirääkimisi. Eh, nüüd tööhõivekomisjoni esimees on siis selle grupi juht siis on variraportöörid kõikidest eh, suurtest ähm, fraktsioonidest, aga meil on kaks probleemi, eh, näiteks ei ole öelnud mittefraktsioonilise kuuluvuseta liikmed, kes oleks nende esindaja kas te olete selle poolt, et meie läbirääkimiste meeskond oleks just nimelt selline, te ju kõik tunnete nende liikmeid, kas teil on mingeid probleeme selle meeskonnaga? ei ole, kõik on nõus, väga hea. ja siis me peame vaatama, milline on siis läbirääkimiste meeskonna mandaat. nõukogu sekretäriaat tuleb välja ühe dokumendiga, kus siis on ära toodud kõikide institutsioonide seisukohad. nõukogu on rääkinud kahest kohtumisest e, ja e, nüüd ma loodan, et e, teised on ka sellega nõus, esimene on kuueteistkümnendal novembril, siis on kakskümmend Eh, neli november, eh, esimene kohtumine kell seitse õhtul ja teine on Strasbourgis, kas kõik on sellega nõus? ja siis, eh, kui tõepoolest jõutakse kokkuleppele, siis seda kinnitatakse kirjalikult, kirja saadab nõukogu Euroopa Parlamendile. ma arvan, et nüüd selle asjaga oleme me ühele poole jõudnud ja aitäh tehtud töö eest! ja nüüd siis eh, räägime uuringust, mis puudutab Euroopas eh, töökohtade kvaliteeti ja ma annan eh, sõna äh, härra Rafael Munoz de Pustillole. palun, me vabandame äh, selle viivituse eest. For the sake of uh, precision and brevity I will speak in spanish if I may igaks juhuks ma räägin hispaania keelt, et kõigil oleks natukene selgem, kui ma võin. suur tänu! ma teen väga lühidalt. mulle küll ei öeldud, kui palju mul aega on, kas kümme minutit või viisteist minutit. kümme, viisteist minutit. rohkem või vähem, siis kümme, viisteist minutit, väga hea ma olen tegelikult harjunud pikemaid kõnesid pidama, kuid ma siis üritan äh, kinni pidada sellest äh, ajaraamistikust. ja ma üritan ka teie huvi äh, tõsta selle äh, teema vastu, mida ma hakkan selgitama. me üritasime siis äh, leida, kas on mõttekas äh, Äh, luua töökoha kvaliteedi äh, näidikuid. nimelt me siis vaatasime neid äh, indikaatorid ehk näidikuid, mis meil tänapäevas olemas on ja mis peegeldavad tegelikult väga palju erinevaid iseloomuomadusi, me teame, et hea töökoht on selline, mis on kvaliteetne ja meie üritasime siis sellist analüütilist raamistikku kasutada me kasutasime kahtekümmend näidikut selleks, et kirjeldada töökoha kvaliteeti. ja me jõudsime erinevate tulemusteni, me, ja näiteks, et me vajame uut indikaatorit, uut näidikut ja, ja ka see, et see, kas see on võimalik. me tõstatasime küsimuse, kas peaks, kas võiks olla ka kasulik ähm, sellise töökoha kvaliteedi näidiku olemasolu ning vastus oli väga selge jah. ja ma sooviksin seda tulemust ka natukene selgitada. me usume, et väga suur osa inimelust leiab aset äh, töökohal umbes nelikümmend tundi nädalast. me töötame nelikümmend, neljakümne tunnine töönädal on Euroopa Liidu keskmine töönädal ning siin on siis tegu sellise äh, kasuliku ajaga, mida elanikud kasutavad. ja me kasutasime siin Adam Smithi äh, kasutatud ähm, äh, näidikud, näiteks ühed ütlesid, et töötasus piisab ähm, kirjeldamist, näiteks et need, kellel on kehvema kvaliteediga töökoht, need saavad vähem töötasu ja ja mõnedel, kes ähm, töötavad kauem, nemad saavad äh, ületöötundide äh, eest ähm, äh, tasu, kuid tegelikult nendest näidikutest ei piisa, sest kui me vaatame praegust turgu, siis siis tegelikult alati ei, ei tasustata ületööd ja seetõttu on töökohti, kus on ähm, hea tööaja jaotus, ähm, hea töötasu, head töötingimused, aga ka vastupidist on väga palju. loomulikult ka üleilmastumine ja ka muutused tööturul mõjutavad äh, töökoha kvaliteeti. seetõttu me peame ka uurima näiteks kas konkurentsitingimuste tugevdamine äh, viib selleni, et töökohtade kvaliteet tõuseb või langeb, seda on arutatud ja äh, arutatakse endiselt, kuid meil ei ole veel päris usaldusväärset äh, infot töökohtade kvaliteedi kohta, näiteks nende kohta, mida luuakse või mida on ka kaotatud, nii et nende kohta ei ole veel üksikasjalikke näidikuid selleks, et kirjeldada töökoha kvaliteeti. peale selle me vajame ka selliseid näidikuid töökohtade kohta, et äh, täpsemalt kirjeldada, äh, kuidas, milline on pilt tööhõivega, tööhõive valdkonnas Euroopa Liidu liikmesriikides. see puudutab nii töötasusid kui ka äh, tööaega ja tingimused on liikmesriigid on väga erinevad. ma ei hakka siin kõiki põhjuseid nimetama, kuid igal juhul tulemuseks on see, et on kasulik Ehm, kasutada sellist ehm, näidikut, ehm, mis võimaldaks uurida töökoha kvaliteeti ja see viib meid järgmise küsimuse juurde, nii et kui me tõstatasime küsimuse, et kas on kasulik sellist näidikut koostada, siis ja et jah, et on kasulik, siis järgmine küsimus on, kuidas sellist näidikut koostada, kuidas läheneda sellele koostamisele ning erialases kirjanduses on erinevaid äh, lähenemisvõimalusi. esiteks äh, võetakse üks valim ning äh, lähtutakse selleks, et töökoha kvaliteet on äh, mitmemõõteline kontseptsioon, see on väga isiklik ja töövõtjad kirjeldavad otseselt oma töökohta siis küsitlustes. Te seda te siin näetegi, siin on siis üks selline töökoha näidik ähm, ja see küsitlus on läbi viidud erinevates riikides ning siin küsiti inimeste käest, kas nad on oma töökohaga rahul. ja tulemused näitavad siis järgnevat. mõned isikud on väga rahul oma töökohaga ning tegelikult väga suuri äh, erinevusi ei olegi riigiti nende riikide vahel, ähm, kus me ikka teame, et nende erinevused töötingimustes väga erinevad me lähtume siis sellest siin, et tegelikult ei ole väga lihtne töökohaga rahulolu mõõta, sellepärast et eh, siin ei ole päris objektiivseid mõõdikuid, nii et me vajame siin alternatiivseid eh, mõõdikuid, et alternatiivne oleks võib-olla mitte küsida inimeste käest, eh, küsida nende rahulolu kohta, vaid me peame vaatama, millised faktorid on olulised nende töö hindamisel ja töökoha hindamisel. ka siin on erinevaid indikaatoreid, näiteks töötasu, ähm, äh, karjäärivõimalused, ähm, milline on iseseisva töömäär ja tööaja ja puhkeaja jagunemine ja nii edasi. nii et siin te näete siis, milline on tulemus seitsmeteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis ja te näete siin, et siin on väga suuri erinevusi riigiti siin on ka erinevad kontseptsioonid, näiteks kas on oluline see, et töökoht on kindel või see, et töötasu on kindel. ja see võimaldab ka erinevaid näidikuid koostada, sellepärast et tänu nendele aspektidele, mis on olulised töövõtjatele, siis tänu nendele me, näidikutele me saime natukene subjektiivset aspekti vähendada ja tänu sellele me saime ka teisi võimalusi uurida. nimelt spetsia-, ähm, erialakirjandusest me kasutasime siin näiteks äh, ka seda, mida sotsiaalteadustes on uuritud, mida seal eksperdid on kirjeldanud töökoha ja tööhõive valdkonnas. mida on peetud siin oluliseks töökohaga seotult? ja selle kohta on olemas täiesti erialast kirjeldust ja mõningaid neid indikaatoreid me teame, näiteks töötasu, palgad on siin oluline aspekt, aga ka demokraatia töökohal, demokraatlikud tingimused töökohal, samuti kui palju on ähm, vastutust, äh, iseseisvust töökohal, erinevad äh, äh, tariifid, kollektiivlepingutest tulenevad tingimused. nii et siin on terve nimekiri erinevaid faktoreid, mille mida me saame siis kasutada ka töökoha kvaliteedi näidiku koostamisel, nii et me üritasime kõiki neid andmeid kasutada, mis tulenevad nendest as-, äh, faktoritest ja kõiki neid erinevaid aspekte ka-, kasutada ja äh, me otsustasime ka küsitleda siis äh, sotsiaalteadlasi, et siis tänu kõikidele nendele aspektidele siis luua see töökoha äh, kvaliteedi indikaator. nii et need aspektid kirjeldavad siis väga täpselt äh, ka äh, mõju töökoha kvaliteedile. tegelikult sellist konkreetset mõõdetavat näidikut ei ole, vaid seda mudelit kasutatakse oma terviklikkuses. ja me kasutame siis selliseid indikaatoreid, mis on turul juba olemas töö kvaliteedi puhul näiteks äh, nii füüsilised tingimused, äh, milles äh, see töö aset leiab, näiteks ka töö ohtlikkus, õnnetuste ähm, võimalikkus, ähm, kõik sellised muutujad ähm, on siin olulised selleks, et arvestada nende aspektidega töökoha kvaliteedi hindamisel. siin on siis tegu töö kvaliteediga, aga teiselt poolt me vaatame ka ähm, tegevuse kvaliteeti, selle töötegevuse kvaliteeti, siin, siin all me siis vaatame selliseid aspekte nagu lepingute tüüp, töötunnid, samuti tööaja jaga, jaotus, sotsiaalsed hüved, töötasu Eh, siia saab veel mõningaid eh, näiteid veel lisada, seda me oleme ka raportis kirjeldanud ning eh, sellel alusel me saime ka kõik näidikud kokku viia, mis on praegu meie turul olemas. kuid sellegipoolest me peame mõningad küsimused, teoreetilised, metoodilised küsimused esitama, mida praegu küll tegema ei hakka. nimelt siin tuleb küsida, kas me mõõdame tulemusi või protsesse, kas osalus äh, protsessis on oluline või on äh, see tulemus oluline, kas me koostame staatilisi näidikuid või dünaamilisi näidikuid, mis näiteks saavad kirjeldada ka seda, kas on võima-, ka mingeid pare-, olukorra parendamise võimalusi. kas me kasutame Ähm, üldisemaid andmeid või individuaalseid äh, isikust, isikupõhilisi, põhiseid andmeid. ja kuidas me saame siis neid erinevaid andmeid kokku äh, panna? kas siin, kas see puudutab ainult ühte töövõtjaid või, või mitmeid, kas on erinevad ähm, mudelid li-, riigiti või on, äh, või saab kasutada ühte mudelit terve Euroopa Liidu kohta, kas me saame kasutada ühte äh, indikaatorit või me peame kasutama kümmet, viiteist, seitseteist indikaatorit. nii et äh, me peame täpselt vaatama, kuidas äh, me neid äh, näidikuid, indikaatoreid kasutame. Neid tuleb loomulikult sama, sama oluliseks hindama töökoha kvaliteedi eh, näidik peab olema väga mitmemõõteline, sellepärast seal on väga erinevaid aspekte, eh, millega see on seotud, näiteks ka eh, riigi SKT-ga ja nii edasi, nii edasi. niisiis, ma olen nüüd väga palju teoreetilisi küsimusi juba tõstatanud, teile esitlenud ja meil on siis kaheksateist näidikut, mida me oleme kasutanud, need on väga erinevalt kujundatud, nad on väga ambitsioonikad, teised on natuke tagasihoidlikumad, mõned on äh, Ehm, individuaalsed ettepanekud, mõned on ettepanekud teadlastelt, mõned on ehm, riikide uurimiskeskustelt või siis ka Euroopa Liidu ametitelt ja ka siin on indikaatorid, mida on pakkunud välja Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, nii et siin on tõ-, tõsine labürint. ja sellest on väljapääsu keeruline leida, kuid igal juhul oluline on siin vaadata, milliseid andmeid me ehm, nendest välja valime, on ka erinevaid andmebaase, mida siinkohal saab kasutada ja, ja me peame siin ka arvestama sellega, millised andmebaasid öö, äh, äh, on siin olemas ja milliseid andmebaase äh, tuleb veel parendada selleks, et neid saaks kasutada näidikute koostamisel ja kujundamisel. aga ma ei hakka seda täpselt üksikasjalikult siin selgitama praegu, kuid tuleme nüüd lõpptulemuse juurde. igal juhul selline näidik on väga kasulik, kuid nad ei ole eh, päris lõplikult ehm, veel rahuldavad. me peame rohkem tööd tegema selleks, et jõuda eh, konsensuseni, millisteid eh, näidikuid täpselt kasutada selleks, et need näidikud oleksid ka kasutatavad, rakendatavad. et me saaksime neid näidikuid ka kasutada näiteks siis, kui me räägime sellest poliitiliste arutelude raames, kui me räägime ka tööhõivest. ja sellised arutelud on tavaliselt väga tundlikud. Äh, nüüd, mis puudutab äh, siin on sellised näidikud, mis puudutavad töökoha kvaliteeti, mis puuduva, puudutavad ähm, töö kvaliteeti, kuid on ka selliseid näidikuid, mis puudutavad, mis kirjeldavad majandusolukorda, mis, äh, aga ka sellised, mis kirjeldavad näiteks töövõtja enda olukorda. aga on ka selliseid, mis kirjeldavad ähm, tootlikkust, haridustaset. äärmiselt oluline on töötaja haridustase sellepärast et äh, see mõjutab ka äh, töötaja äh, edukust oma töökohal ja see mõjutab ka töökoha kvaliteeti. nii et kõik need erinevad aspektid tulevad kokku, kui me näiteks vaatame, kuidas haridustaset ära kasutatakse töökohal ja kui oluline see täpselt on. veel kaks näidikut, mida me oleme kasutanud siin erinevate eh, statistikate jaoks. tihtipeale otsustatakse ähm, erinevate, erinevate äh, näidikute kasuks ja ei kasutata koondnäidikuid. aga kui meil on näiteks viieteistkümnest erinevast näidikust koosnev nimekiri, siis peame olema meie need, kes, kes peavad selgitama äh, täpselt seda, kui äh, kui oluline on üks või teine näidik ja see on loomulikult subjektiivne, kui me seda lugejana teeme nii et ma leian, et oleks siiski kasulikum äh, valida välja selline koondnäidik äh, ja see näidik peaks siis kasutama seda infot, mis oleks äh, siis selle näidiku jaoks oluline ja igaüks saab siis ise välja valida selle aspekti sellest koondnäidikust, mis on tema jaoks eel-, oluline. kuid paraku sellised koondnäidikud on ähm, sinna valitud aspektid on valitud Äh, äh, suvaliselt ähm, isiklikust ähm, arvamusest lähtuvalt. kui me hakkame aga uurima töökoha ähm, erinevat äh, iseloomusel erinevaid külgi, siis rahulolu erinevaid näidikuid on väga palju ja neid te kindlasti ka, nendega te olete kindlasti ka kokku puutunud. ka siin on äh, praktilisem koondnäidikuid kasutada, sellepärast et ka selliseid äh, koondstatistikuid, statistikaid on rohkem koostatud kui väga detailseid. kuid sellisel juhul ei ole täpselt äh, tead-, teada, kuidas selline koondamine on aset leidnud, milliseid aspekte täpselt on siin arvestatud, kas siin on kasutatud ka äh, Ähm, rohkem positiivseid ja negatiivseid aspekte või on lihtsalt võrreldud negatiivseid ja positiivseid aspekte? selline üksikasjaline äh, info võimaldab meil täpsemalt uurida äh, töökoha kvaliteeti, ka selle mm, erinevusi äh, naiste-meeste vahel või ka etnilisest päritolust tulenedes nii et selliseid näidikuid saab äh, koostada väga erinevatest perspektiividest äh, lähtudes, kuid siin on oluline järjekindlus ja seetõttu peab ähm, see järjekindlus olema tagatud ka ähm, siis, kui liikmesriigiti äh, neid näidikuid koostatakse. ja tulen nüüd ähm, oma ettekande lõpu juurde, meie, kes me oleme selle raporti koostanud, oleme veendunud, et Äh, igal juhul tasub ära äh, see pingutus, et äh, koostada selline töökoha kvaliteedinäidik, sellepärast et tänu sellele me saame ka paremini uurida tööturu olukorda ja see läheb tegelikult ka kaugemale töökohtadest, selline uuring. sest Euroopa Liidus on praegu väga palju töövõtjaid, kellel on küll töö olemas, kuid me peame ka välja uurima, kas, kas siin on tegu siis nimetatud positiivsete töökohtadega, kas see, et kas see töökoht on ka kvaliteetne, kuidas see töö muutub, siin on äärmiselt oluline ka tööhõive kujundamine ja kuidas see mõjutab ka üksikuid töökohti, nende kvaliteeti, me peame siin ka vaatama, kuidas üleilmastumine mõjutab töökohtade kvaliteeti. ja need näidikud, mis praegu on olemas, need ei vasta päris sellele, millised on ootused arvestades sellega, et tegu on väga keerulise eh, temaatikaga, see, mis koosneb väga erinevatest eh, nüanssidest. ja me võime siin näiteks nimetada tarbijaindeksit eh, või siis ka mm, SKT indeksid, need on ka väga olulised näidikud. kuid ka need andmed tuli äh, kunagi alles, äh, tuli kunagi kujundada. näiteks ka selleks, et mõõta, äh, selleks, et teada saada, kuidas mõõta SKT-d, ka selleks mitmeid aastaid tehti uuringuid ja, ja tehti mitmeid kompromisse. nii et tulemus oli selline, et me täna teame, kuidas SKT-d mõõta, milliste, milliste näidikute alusel kuid oluline on see, et me selle näidikute kontseptsiooni üle ei, enam ei vaidleks, et see pilt on meil selge. nii et praeguse ähm, töökoha kvaliteedi näidikute puhul me oleme silmitsi samasuguste probleemidega nagu hil-, nagu varem oldi näiteks ka SKT näidikute valimisega äh, sest siin ühed ütlevad, et äh, mõningaid äh, näidikuid tuleb rohkem arvestada kui teisi, aga äh, niisiis see arutelu on praegu veel väga elav ja ma ootan nüüd teie küsimusi. kuigi need, te olete nüüd määratlenud need näitajad, aga ma sooviks siiski näha rohkem tööd nende kallal. mis siis juhtub, kui te olete kõik need indikaatorid paika pannud? kas äh, neid saab kuidagi õigustikus ära kasutada Euroopa tasandil või äh, kasutavad need liikmesriigid ära, vahetades oma kogemusi. väga sageli ei kasuta me kahjuks statistikat, äh, mida meile esitatakse. huvitav oleks teada saada, kuidas neid andmeid kasutada. Te nimetasite oma raportis aga oma kõnes küll ei rääkinud sellest, aga see on siiski väga huvitav, nimelt stress. kuidas stressitase mõjutab töö kvaliteeti, ma tean, et teatud töökohtadel on see väga oluline, ma tean, et parlamendisaadikutel Euroopa Parlamendis on siiski stressitase väga kõrge ja üldse Euroopa Parlamendi töötajatel. kuidas teie käsitlete stressi seoses töö rahuloluga? kas seda saaks kuidagi mõõta või arvesse võtta tulevikus? ja mis te arvate, kas Euroopa tasandil peaks ühtselt mingis kindlas suunas riik, liikuma või peaks pigem eh, julgustama liikmesriike parimaid kogemusi vahetama? Eh, Elisabeth Morin soovib ka küsimuse esitada, palun suur tänu, proua esimees. kuulasin tähelepanelikult raporti koostajat ja muide ka teie sõnavõttu. muide, jagan paljut, mis te ütlesite. loomulikult kui niisugust uurimust hakatakse koostama indikaatorite kohta, siis oleks vaja teada ka, kas see on vajalik ja kuidas seda kasutada hiljem. selge on see, et kasutamine siiski sõltub andmete teaduslikust kvaliteedist ja, ja ka indikaatori kvaliteedist, nii et me saa-, teame, kas me saame nendele toetuda selleks, et nüüd mõjutada poliitilist otsuse tegemist, mis puudutab töötajaid ja tööandjaid, on vaja eh, võimalust tugevale teaduslikule alusele toetuda. Eh, loomulikult on siin näha, et eh, nendes indikaatorites on ühendatud nii objektiivsed kui subjektiivsed elemendid kõigepealt oleks äh, vaja vahet teha subjektiivsusel ja objektiivsusel siiski. muidugi eh, see ei tähenda, et subjektiivsus tuleks üldse kõrvale jätta, sest see on ikkagi ähm, nii-öelda asja inimlik või töö inimlik külg. aga et äh, äh, neid elemente ka arvestataks poliitikas, oleks vaja loogilist lähenemist ja mõlema äh, elemendi arvestamist Te rääkisite ka nendest elementidest, mis võivad küll olla objektiivsed, aga neid tunnetatakse erinevalt. siinkohal räägin nimelt paindlikkusest. paljud töötajad eeldavad töökohalt paindlikkust, muide, palju rohkem naiste poolt kui meeste poolt eeldatakse seda. teatud vanusegrupis eh, näiteks eh, on ootused palju äh, erinevamad kui, kui, kui teistel vanusegruppidel näiteks ja see näitab, kui keerukad on kõik äh, need indikaatorid. ja meie jaoks on muidugi eesmärk äh, poliitilisi otsuseid, otsuseid teha ja seetõttu on meil väga nüansseeritud lähenemist vaja. seetõttu on ka vajalik süvendatud teaduslikku lähenemist Äh, põhjalikke meetodeid ja veel tahaksin lisada, et äh, meil oleks vaja ka väga täpselt mõõta, kuidas uut uus in-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia mõjutab tööd, töö kvaliteeti, kas see tõesti midagi muudab, kas töötaja tunnetab oma eh, töötingimustes mingeid muutusi, kas see muudab ka midagi tööandja jaoks, sellepärast et minu jaoks on oluline siiski vaadata mõlemat poolt, ka tööandja poolt, eh, rääkides nendest arengutest. loomulikult eh, see kõik on huvitav, aga meil on vaja teaduslikku metoodikat, et välja tulla niisugustest hallidest tsoonidest. Lissaboni strateegias nõutakse rohkem ja kvaliteetseid töökohti. niisugune uurimus võiks meid kindlasti aidata eh, selles suunas liikumisel, seetõttu eh, tunnustan neid olulisi elemente, mis siin välja toodi. suur tänu! suur tänu! härra ja järgmine kõneles, palun. suur tänu. ma tänan ka meie kõnelejat. professor andis meile tõepoolest väga huvitava ülevaate eh, sellest informatsioonist, igatahes mina sain sellest palju kasu ja ma loodan, et see ei ole viimane kord, kus me antud teemat käsitleme. mulle tundub, et me oleme väga pika tee alguses ja teie ütlesite oma ettekande lõpus, härra professor, et eh, on vaja eh, teaduslikku lähenemist, on vaja teaduslikku eh, konsensust ja on vaja ka sotsiaalpoliitilist konsensust nendest küsimustes, nii et, et akadeemilises maailmas see, mis, mis toodetakse akadeemilises maailmas, mis on siis eh, teadlaste arvamus, mille üle teadlased vaidlevad antud teemavaldkonna raames? ma arvan, on eh, väga oluline poliitikutel sellises valdkonnas, kus on väga palju erinevaid lähenemisi, saada usaldusväärne süsteem, omada usaldusväärseid vahendeid selleks, et lahendada küsimusi. Elizabeth ütles siin, et Lissaboni lepingu teine osa just nimelt rõhutab töökohtade kvaliteedi ja eile rääkis sellest ka volinik Almunia, et vaja on parandada nii töökohtade kvaliteeti kui kvantiteeti. ta ütles, et ei ole mõtet ju, äh, luua äh, madalat äh,, madala kvaliteediga äh, mitte väga vastupidavaid töökohti, mis ei paku ka rahuldust inimestele Eh, viimastel aastatel on olnud näha edasiminekut Hispaanias töökohtade kvaliteedi osas ja midagi on muutunud juba eelneva kümnendi jooksul, nii et, et see on igatahes eh, väga julgustav. aga mida teie arvate E, töö kvaliteedi osas just nimelt e, Euroopa Liidu poolt, millised on teie eeldused, kui me vaatame sotsioloogilisi uuringuid ja nii edasi, e, milliseid ressursse on vaja selleks, et teaduslikul tasemel saavutada konsensust? ja nüüd teiseks, võib-olla niimoodi akadeemilisemast seisukohast vaadates, meie hakkame eh, välja töötama universaalset mõõdikut korraliku töö jaoks, me vaatame siin ka SKT-d ja muid näitajaid, aga võib-olla te tooksite välja oma seisukoha, kuidas me saaksime korraliku töö eh, näidikuid koostada, mis siis Euroopa tasemel olemas on, kas eh, tähendab, mida me peaksime eh, sinna näidikute alla hõlmama, mis on eh, üksteist toetavad, mis on vastukäivad, kas me peame toetuma rahvusvahelisele tööorganisatsioonile, eh, mida näiteks räägitakse sellel teemal nii Euroopas kui USA-s? ja nüüd järgmine küsimus. tõepoolest, eelnev kõneleja esitas väga palju küsimusi jah, minu küsimus on umbes samasuunaline nagu ka kolleeg Sarkas oma. mul on natukene probleem sellega, et et ähm, ma ei saa täpselt aru, kuidas te olete ähm, kasutanud näiteks äh, tööorganisatsiooni äh, uurimusi andmeid ja millised äh, milliseid krit-, äh, kriteeriume ja meetmeid teie kasu-, äh, pakuksite välja äh, tööhõivepoliitika suunisena ning milliste meetmete kohta te ütleksite, et see oleks ka suuniseks liikmesriikidele? et seda saaks ka kasutada soovitusena suuniste osas tööhõivepoliitikas ja kui teil on mingeid soovitusi äh, meetmete osas, siis pea, kas siis peaks ka aset leidma äh, äh, õigusloomeprotsess selles küsimuses, et kas, kas siin tuleks mingit ähm, mingisugust õigusloomelist protsessi edasi viia, võib-olla tööhõive tingimuste parandusel. suur tänu ja kui tahate nendele neljale küsimusele nüüd vastata, siis me pärast saame veel rohkem küsimusi esitada. mm, bueno, las preguntas. suur tänu. Need on kõik väga huvitavad küsimused ja omavahel seotud ka. võib-olla peaks ka siis nii-öelda kombineeritud vastuse andma. kõigepealt, mikspärast üldse peaksid niisugused indikaatorid mis puudutavad töö kvaliteeti meid huvitama. mina olen sotsiaalteadlane, minu jaoks on asjad selged. Euroopa poliitikakujundajatel on vaja selliseid andmeid. tahaksin üle korrata selle, mida ütles kunagi Lord Kelvin. Ähm, nimelt, kui asi ei ole mõõdetav, siis ei saa, siis ei ole teda ka olemas. mina läheneksin asjadele just niimoodi. ja see muide on ka Lissaboni lepingu aluseks, ei saa öelda, et me lihtsalt ei ole huvitatud töö kvaliteedist meil on ju kohustus paremaid ja rohkem töökohti luua, rohkem töökohti luua, see on lihtne. me saame arvuliselt seda mõõta, kui palju meil on töökohti, aga kvaliteet, see on hinnanguline näitaja, üks minu kaasmaalane ütles, et Hispaanias on loodud viimasel paaril aastal väga palju töökohti, aga ootan sellest, et nad on madala kvaliteedilised töökohad. parim viis hindamiseks on mingisugused näitajad välja töötada, kvantitatiivselt on seda muidugi väga raske teha. ja väga keeruline on ka eristada töö kvaliteedi kaalutlusi näiteks töö turvalisusest, lepingutingimustest ja nii edasi. praegusel hetkel me ei suuda seda teha sest meil ei ole vastavaid indikaatoreid, meil ei ole kokku lepitud kriteeriume. seetõttu on vaja töötada välja midagi, toetudes sotsiaalteadustele. siin ei ole küsimus ainult äh, Kelvini skaalal temperatuuri mõõtmisest. Äh, asi on palju keerulisem. Hispaanias äh, toimus viimastel aastatel tohutu majanduskasv, aga me e, e, ei suutnud mõõta sellega kaasnevaid muutusi ühiskonnas. nimelt me ei tea, kas majanduskriis on midagi töö, töökohtade kvaliteedis mõjutanud, näiteks kas majanduskriisist tulenev stress on mõjutanud töösse suhtumist ja nii edasi. kui tööhõive kvaliteeti tunnustatakse kui muutuvat öö, ühikut, mida saab mõõta, siis äh, see aitab meil kujundada neid poliitikaid, mis on meie jaoks olulisi. töö kvali-, töökoha kvaliteeti ei saa mõõta umbkaudselt indi-, sedasorti indikaatoreid peab käsitlema väga ettevaatlikult, sellepärast et nad koosnevad mitmetest elementidest. tegemist on koondnäitajatega. üks kolleeg rääkis siin ka stressist ja miks mitte seda kaasata ka indikaatoritesse, aga kuidas seda mõõta? peab ära otsustama, kas on vaja, kas me tahame suletud või avatud indikaatorite süsteemi rakendada ja millised tegurid tekitavad näiteks stressi tööl. Dublini fondil oli vastavaid uurimusi, aga samas tuleb ka arvestada, kas on mingeid kompensatoorseid faktoreid maandamaks stressi nii Euroopa Parlamendis või ka kusagil mujal asi on lihtsusest kaugel. kui on välja töötatud üks äh, kogum indikaatoreid, siis tuleb neid analüüsida nii akadeemilisest seisukohast kui ka sotsiaalteaduste vaatevinklist, aga parlamendiliikmetel võib olla hoopis teistsugune seisukoht nende samade indikaatorite kohta. usun siiski, et ähm, ühiseid punkte on ja ilma ühiste otsusteta ei saa, ühisseisukohtadeta ei saa otsuseid vastu võtta. kui on koordineerimismäär ära otsustatud, kuidas rakendada paremaid, parimaid kogemusi, siis on vaja, võimalik ka välja tuua kõige paremad ettepanekud. mitteametlikult on võimalik muidugi otsuseid äh, vastu võtta, aga äh, kui põhjendatud informatsiooni alusel otsuseid ei tehta, siis on ka läbikukkumise võimalus suurem. riigipoliitikas on vaja mõõdetavatel alustel otsuseid teha, see aitab ka meil näiteks miinimumstandardite küsimuse lahendada. minu arvates peaksid minimaalsed standardid olema. aga nagu ma ütlesin, see on minu arvamus me peame hindama nüüd äh, sotsiaalteadlasena, et enne, kui te ütlesite siin, et meil on vaja äh, minimaalstandardeid või miinimumnõudeid, siis peab tegelikult kõigepealt äh, tundma õppima kõiki neid erinevaid tingimusi, mis Euroopa Liidus esinevad, nii Euroopa Parlamendis, mujal, igal pool. töökoha kvaliteet, Äh, erineb väga suuresti ja Euroopa poliitika kujundamises tuleb seda arvestada. muutused aga toimuvad samal ajal igal pool äh, ja ka minimaalseid nõudeid tuleb äh, kohandada. kahtlemata on siinkohal väärtuslik kasutada niisugusi indikaatoreid, kui me siin rääkisime näiteks globaliseerumise negatiivsest mõjust tööturule või vastupidi, võib-olla tööturg areneb tänu globaliseerimisele, siis mm, vaatame, mm, mis on toimunud ka viimase kahekümne aasta jooksul ja loomulikult kõigil on eh, selles suhtes erinevad seisukohad, protsess on protsess, see eh, kujuneb järk-järgult välja ja äh, muidugi on võimalik intuitsiooni põhjal ka otsuseid teha. Äh, samas tuleb kindlasti kätte ka mingi, mingil hetkel see aeg, kus on vaja arvandmeid otsuse tegemiseks. Äh, Dublini fondis on vastavad uurimused tehtud, erinevate liikmesriikide kohta ja seetõttu äh, ma usun, et need indikaatorid aitavad äh, meie ees seisvatele küsimustele vastata. Äh, küsi-, minu käest küsiti ka, kas äh, kirjalikes allikates on mingi konsensus nendel näidete suhtes olemas. mina ütleksin, et põhiküsimus on hoopis selles, kas äh, on piisavalt kompensatsioone, kui on olem-, kui on tegemist madalakvaliteedilise töökohaga, siis on võimalik jälle eh, nõuda suuremat palka või paremaid lepingut, tingimusi. ja muide, praeguse hetkeni peab ikka ütlema, et me ei ole suutnud kõiki neid kompensatoorseid meetmeid mõõta. ja äh, ma tunnistan, et praegu ei ole tegemist akadeemilise raportiga, kolmandas osas on välja toodud töökoha kvaliteedi mitmekülgne iseloom, Äh, ma näitasin teile graafikuid, kus on ka näha, et on olemas ka selliseid elemente, mil-, on selliseid elemente, mille osas äh, on juba konsensus saavutatud, aga äh, kirjanduse hinnangul võib öelda, et kirjanduse alusel võib öelda, et palju tööd on veel vaja ära teha. paljud siiski ütlevad sama, mida minagi väidan siin, me peame jagama oma öö, seisukohti, lähenemisi ja indikaatorid tuleb lisada ka ILO tehtud tööle. eesmärk saavutada inimväärikas töö on niisugune, mida peaks kogu Euroopa jagama praegu on meil arenguruumi, meil on vaja selleks täpseid indikaatoreid töö kvaliteedi hindamiseks äh, Euroopas tervikuna. küsimus ei ole selles, kas tegemist on madala või kõrge kvaliteediga, tähtis on see, et inimesed oleks rahul, et heaolu riigis oleks tagatud. tähtis oleks see, et riigid Äh, suudaksid arvutada välja, mm, kuidas mõjutavad sotsiaalsed muutused protsesse. kuidas äh, mõjutab äh, näiteks suhtumine töö kvaliteeti, kõik need indikaatorid on väga tähtsad, viimase kolmekümne, neljakümne aasta jooksul Hispaanias pole peaaegu mitte midagi sellel alal ära tehtud ja järsku on hakatud täiesti laviinina äh, uurimusi koostama. see muide puudutab mitte ainult Hispaaniat, Euroopat tervikuna, USA-d. Eh, ja niisugune lähenemine ei ole muidugi täiesti uus, kuid siiski tegemist eh, on niisuguse ühe väga selge projektiga, milles, millest sõltub elu kvali-, kvaliteet eh, sellepärast et kui me vaatame eh, näiteks arengunäitajaid, siis seal on ka üks indikaator, mis mõõdab inimeste õnnetaset ja kui nüüd eh, teie mm, olete ikkagi selle poolt, et tõepoolest on indikaatorid väärika töö jaoks, siis tegemist ei ole mitte niivõrd indikaatoriga, kuivõrd kontseptsiooniga äh, mis äh, võib esineda neljas või viies erinevas vormis, kus on neli või viis erinevat indikaatorite komplekti. ma ausalt öeldes ei tea, kui kaugele Rahvusvaheline Tööorganisatsioon on jõudnud oma tööga selles vallas, aga igatahes Euroopa Liit äh, on äh, midagi ära teinud, aga ma kardan, et varem on võetud arvesse liiga vähe muutujaid. ja ma arvan, et me peame olema ambitsioonikamad oma indikaatorite hindamise juures, vaadata on vaja statistikat. statistikat võib arendada ainult välja siis, kui te tõepoolest eh, võtate endale kohustuse töötada välja eh, õige indikaatorite komplekt, nagu me praegu püüamegi teha. järgmine samm on see, et tegemist on olulise sammuga Lissaboni järgses strateegias ja eh, loomulikult Lissaboni eh, lepingul on eh, kõva sõna öelda töö kvaliteedi osas. suur tänu. nüüd kell on juba veerand kaksteist ja meil ei ole väga palju aega, pool kaksteist algab meil järgmine arutelu, mul on veel viis küla, viis kõnelejat. nüüd kõigepealt eh, proua Plamm. Eh, suur tänu. ma sooviksin Rafael Munjust tänada selle ettekande eest. ma üritan teha nii lühidalt kui võimalik. ma ka soovi-, ei sooviks korrata seda, mida kolleegid juba mainisid, kuigi ma seda täielikult toetan. suur tänu teie selgituste eest ma usun, et see uus kontseptsioon, mida te meile täna esitlesite, need indikaatorid, millega töökoha kvaliteeti saaks mõõta, siis siin on tegu minu jaoks edusammuga. see võib olla tõesti vahendiks, mida me saame äh, rakendada. sest Euroopa Liit on endiselt äh, endale eesmärgiks seadnud tööhõive äh, kvoodi tõstmise ning seda just naiste hulgas. see on üks meie suurimaid probleeme peale naiste suurema osaluse tööhõivel on meil probleeme ka, äh, probleeme selle töö kvaliteediga, äh, mida äh, naised teevad. peale selle me peame veel rinda pistma ka mm, palgaerinevustega tööturul naiste ja meeste vahel. see indikaatorite kogum töökoha kvaliteeti hindamiseks ja nende poliitikate osas, mida me peame välja töötama, selleks et me saaksime seda palgalõhet vähendada ja selleks, et me saaksime naisi paremini kaasata tööellu, siis äh, äh, millist suhet teie näete nende erinevate aspektide vahel, tänan? suur tänu ja nüüd proua Rastri. see nimi on tõesti Rapti, suur tänu suur tänu, professor, selle huvitava informatsiooni eest, mida te meile siin esitasite. paar küsimust kõigepealt teie siin rääkisite väärikast tööst. töö, väärikas töö on niisugune termin, millel võib olla e, erinev dimensioon erinevates maades. näiteks nendes maades, kus ei ole väga tugevat garanteeritud tööd. arvan, et termin on äärmiselt lai kas oleks võimalik ikkagi seda kuidagi, kuidagi eh, kitsendada niimoodi, et oleks mingisugused konkreetsed mõõdupuud väärika töö jaoks? teiseks, kui ma vaatasin teie ettekande materjale, siis ma paluksin, et te vaataksite lehekülge kolmkümmend viis, seal on eh, seal on eh, rahuloluindeks tööga ja siis vaadake palun ka lehekülge nelikümmend üks. E, e, tähendab inimesed, kes teevad palgatööd, isegi kui nendel raha ei ole vaja. kui te nüüd vaatate neid kaht slaidi, siis eh, eh, mina ei näe siin kusagil lõunamaa poolseid maid, nad kuidagi ei mahu sellesse pildi sisse. vaadake Itaaliat, Kreekat, kus nad on aga nemad on nende eh, viie maa hulgas, eh, keda eh, eile volinik Almunia tõi välja kui kriitiliste maadena. mikspärast need maad siin puudu on? mikspärast, kas teil lihtsalt ei olnud infot nende maade kohta? mikspärast on siin niisugune tühimik jäänud sisse? proua Seier. tööhyvinvoinnin tutkiminen on. suur tänu, proua esinaine see uurimus on tõesti väga huvitav ja väga oluline, kuid samaaegselt äh, ma näen, et siin on tegu ka väga suure väljakutsega, sellepärast et siin on kaasatud nii subjektiivsed kui ka objektiivsed elemendid, millega tuleb ka arvestada. Äh, väga palju uurimusi on äh, läbi viidud ja sellest, neist on tulenenud, et Põhjariikides et seal just heaolu, äh, rahulolu töökohaga on tugevam. ja et inimesed ka tunnevad, et äh, neil on suurem kaasarääkimisõigus oma töökohal. Soomes Soomes üritatakse tagada, et inimesed jääksid äh, oma töökohale võimalikult äh, kauaks ajaks, kuid inimesed lähevad ähm, nüüd aina varem pensionile, seda väga erinevatel põhjustel, äh, sellepärast näiteks, et nad ei ole rahul oma töökohaga, sellepärast et nad lihtsalt tervislikel põhjustel näiteks ei saa enam kauem töötada ja see, selle tõttu ma sooviksin küsida, et mil moel mil moel ähm, mängib näiteks olulist rolli ka äh, juhtivatel kohtadel olevate inimeste äh, äh, töö teistele töökohtadele selles ettevõttes näiteks. peale selle me peame tihtipeale töökohta muutma, on erinevaid töötamisvorme, näiteks osalise tööajaga töö ja nii edasi, et kuidas nendega arvestatakse siin selle indikaatori koostamisel? või ka kuidas siin ähm, äh, infotehnoloogiat äh, on kasutatud, sellepärast et me teame ka, et äh, tänu infotehnoloogiale on töö ja puhkeaja jaotus palju keerulisemaks muutunud, sellepärast et tänu infotehnoloogiale saab näiteks töötada ka kodus. et need on ka sellised aspektid, millega tuleb arvestada. suur tänu! Äh, suur tänu, proua esinaine, äh, suur tänu selle suurepärase ettekande eest härra Muinas de Bustillole. ma arvan, et see teema on meie ja meie komisjoni jaoks äärmise tähtsusega, sellepärast et meie äh, näeme, et finantskriisi medali teisel poolel nii-öelda on just tööhõive kõige suurema löögi ja osaliseks saanud ähm, Austrias me praegu üritame välja töötada andmeid, mis iseloomustaksid tööturgu. ma olen täiesti teadlik, et, et riiklikult on, siseriiklikult on tehtud väga häid uurimustöid juba sel teemal ja me teame, et need arengud peaksid liikuma sellele poole, et selliseid indikaatoreid koostada selleks, et ka Euroopa Liitu jälle jalule seada. ja Äh, komisjon ka tegeleb äh, sellega oma parema äh, õigusloome raames. kuid siin me peame, selle raames me peame tegelema ka just töökoha kvaliteediga, mis on ka selle tööhõive medali teine pool. ma küsiksingi, et kas te hetkel, kas te, kui peab väga kiiresti tegutsema, kas te leiate, et on kasulik praegu selline üks ühine mm, koondnäidik luua või tuleb siin erinevate, mm, erinevate aspektidega arvestada ja erinevaid indikaatoreid välja töötada, kuid siin tuleb kindlasti ka ajafaktoriga arvestada. suur tänu ja nüüd härra Toomas Mann, palun. suur tänu, proua esinaine. mul on üks küsimus professorile selle indikaatori kohta. Te ütlesite, et see peab olema kõik, et peab olema konsensus indikaatorite osas üks äh, võimalus on äh, öelda, et äh, konsensus saavutatakse tänu sotsiaalpartneritele, et neil on omad tariifid ja, ja see on üks kriteerium. kuid teine, see puudutab VKE-sid, töövõtjate, tööandjate vahelisi suhteid ja, ja siin ühed ütlevad, et olulisem on just miinimumtöötasu aspekt näiteks. see puudutab väga ka minu valimisring, ringkonda ning me räägime väga palju ka just rahulolu töökohaga mitu aastat tagasi ma ütlesin, et jah, et me olime tõesti uhked oma kaasaegsete ettevõtete üle ja seal oli ka rahulolu tööga äh, suurem, kuid äh, nüüd me peame arvestama ka näiteks äh, stressi mõõtmega. Needsamad inimesed tänases olukorras, näiteks kas või General Motorsi töötajad, on praegu silmitsi oma oma töökoha öö, oma töökoha kaotamisega, nii et seal nad ei ole enam rahul oma töökohaga, sellepärast nad lihtsalt peavad vaid kartma oma töökoha säilimise pärast, nii et siin tuleb võib-olla teistsuguseid indikaatoreid kasutada. me peame ka vaatama ettevõtluskultuuri. me vajame selliseid öö, me vajame äh, selliseid ähm, ettevõtjaid, kes on, kes saavad oma äh, tegevust äh, ka pikaajaliselt plaanida selleks, et ka töökohtade stabiilsus oleks tagatud. kuidas me muidu, ähm, kuidas me muidu ettevõtluskultuuri viime sisse selliseid motiveerivaid elemente? ja siin on, see on seotud ka poliitilise vastutusega, nii et võib-olla ka see on äärmiselt oluline indikaator sellesse eh, konsensuslikku indikaatorisse. Um, võib-olla nüüd vastaksite kõigile neile küsimustele, ma tean, et see on küll raske, aga õnneks keskenduvad küsimused kõik ühele ja samale elemendile. oluline on rääkida põhimõttest. muide, üks indikaator ei ole sugugi sarnane teise indikaatoriga, kui me püüame hindata, hinnata rahulolu töökohaga kui meil on juba mitu indikaatorit välja töötatud, siis on juba väga hea. on äh, näide, et mida võib kasutada Euroopa Liidu üleselt, aga on ka näide, et mida võib äh, kasutada ainult äh, riigisiseselt või ka ainult ühes regioonis. probleem on selles, et kui me vaatame, kuidas need indikaatorid muutuvad, siis ähm, on näha, et ka need indikaatorid muutuvad erinevalt Äh, on olemas inimesi, kes on väga rahul oma tele, äh, töökohaga, äh, kuigi töötingimused on täiesti häbiväärsed. inimesed kohanevad erinevalt ja tunnetavad ka tingimusi erinevalt. kuidas on näiteks võimalik selgitada seda, et Mehhikos on Mehhiko on üks kõige kõrgema töökoha rahuloluga riik ja üldse, kuigi tavakriteeriumite, meie jaoks tavakriteeriumide järgi on neil väga palju madalakvaliteedilisi töökohti. seega me peame käsitlema kahte asja eraldi, üks on tööga, töökohaga rahulolu ja teine asi on öö, eh, töökoha kvaliteet. Eh, inimene, kellel on eh, tohutult head töötingimused, võib olla väga õnnetu, sellepärast et ta ei ole oma karjääripüüdlusi suutnud rahuldada ja nii edasi. üks on subjektiivne lähenemine, teine on objektiivne lähenemine, on inimesi ka näiteks selliseid, mil, kelle töökoht on siiski pealt vaadates üsna äh, vilets, aga nad on väga rahul, et neil töö on. tegemist on ka individuaalse lähenemisega. ja öö, äh, küsida tuleb ka seda, kuidas inimene ise suhestub tööga. inimesed ütlevad, et töö on töö, aga mitte kõik ei ütle nii. Äh, siin on tegemist erinevate psühholoogiliste protsessidega ja seetõttu on vaja veelgi rohkem jõupingutusi teha selleks, et äh, kindlaks määrata, millised indikaatorid näitavad tõeselt töökohaga rahulolu sellest ei aita, et paneme kõik ühte patta ja vaatame, mis sealt välja tuleb. individuaalne rahulolu ja kohane, indiviidi kohanemine eh, töökohas on väga ta, eh, subjektiivne ja nüansseeritud temaatika, kuidas on näiteks võimalik stressi mõõta, mingisugust objektiivset et stressi mõõt-, mõõtmise näitajat ei ole olemas. on olemas muidugi objektiivne reaalsus, aga subjektiivselt tunnetatakse seda erinevalt. nagu ma ütlesin, need asjad on kõik eraldi, neid tuleb eraldi ka vaadelda, aga nad kuuluvad, nad on ühe ja sama võrdluse osad. kui me vaatame näiteks, kuidas teatud riikides töö ja vaba aja piirid on hämmastunud, siis, siis ka seda võiks mudelites arvestada. ja tulen tagasi nüüd viimase küsimuse juurde. muide, minu isa ütleb alati, et parim on halvima vaenlane aga me ei saa nii-öelda huupi tulistada ja e, püüda saavutada seda, et, et kõik indikaatorid oleksid e, ühendatavad, kõike saaks kokku panna, kui näiteks SKT-d kasutada heaolu näitajana, siis muide, te oma e eesmärki ei saavuta, sellepärast et SKT ei ole üldse heaolu näitaja, heaolu mõõtmiseks välja mõeldud. tähtis on vaadelda, kuidas inimesed näiteks tunnetavad ennast ühes ettevõttes, kas nad tunnetavad ennast osana ettevõttest, kas nad tunnevad, et nende tööpanust hinnatakse. kaasamine ja osalus on väga tähtsad. Teie enda hinnang selle kohta, mida te teete, kas see on tähtis, kas teie olete oluline, see on tähtis. ka ametiühingute areng on oluline. või siis näiteks uute töövormide, VKE-de arenemine, kõike tuleb hinnata ja siis tuleb välja töötada terve komplekt erinevaid indikaatoreid, mis on üldiselt eh, kehtivad, kuid arvestavad erinevaid nüansse väga palju aspekte on raskesti mõõdetavad. aga muidugi, kui püütakse mõõdetamatut mõõta, siis ähm, ka üldtulemus on kesine. tuleb ära otsustada, kui kiiresti tahate edasi minna, kas te hakkate kasutama äh, äh, ainult väikest arvu indikaatoreid või siis äh, äh, tervet laia spektrit näitajad. muide, on võimalik ka arvestada, kas inimesed peavad töötama äh, suure pinge all, nende töötähtajad on väga lühikesed, nad ja siis on veel küsimus, et kas te üldse tahate rohkem mõõta või vähem mõõta? ja kuidas te seostate selle inimese enda tunnetusega? siin on ka küsitud, kas äh, kõike kaasata või ainult osa arvestada. vastus on, et mina ei tea. kõik sõltub sellest, kui palju teil aega on kõigepealt peate selle ära otsustama. loomulikult konsensust, sajaprotsendilist konsensust pole võimalik saa-, saavutada, kõigepealt tuleb võtta aluseks eh, teaduslikud andmed ja ma arvan, et näitajad siiski on väga väärtuslik eh, niisugune töövahend. me ei taha ju kokku kuhjata mingi, mingeid andmeid lisaks sellele, mis meil juba olemas on me peame ära otsustama näiteks, kas me tahame palgaga rahulolu mõõta või seda, et kas naised on oma töötingimustega, palgaga, edutamisega ja nii edasi rahul. suur tänu, see oli suurepärane ja me ootame suure huviga eh, teie edaspidiseid töid, tänan. ja nüüd me liigume edasi. järgmine teema rasedate hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmed. E, suur tänu, proua esinaine. sooviksin öelda kõigepealt seda, et ma tõesti loodan, et äh, arvamuse projekti vastuvõtmine meie komisjonis on tõesti ähm, äh, paranduseks äh, sellele raportile. see puudutab töö- ja pereelu ühildamist ja samuti naiste suuremat kaasamist tööellu. ma tervitan seda raporti projekti, sellepärast ma leian, et see tõesti ka tugevdab naiste õigusi töökohal, kuid ma leian, et seda äh, äh, direktiivi äh, tuleb veel parandada. ja seda siis Euroopa Parlamendi muudatustega ja ka sotsiaalpartnerite ettepanekutega. nii et see direktiiv viiks tõesti töö ja pereelu parima ühitamiseni ja naiste tööelus osalemise eh, suurenemiseni. Euroopa Liit vajab seda, et naiste osalus tööelus eh, suureneks ja seda mitte ainult võrdõiguslikkuse pärast, vaid ka konkurentsivõime tõstmiseks, Euroopa Liidu tõst-, eh, konkurentsivõime tõstmiseks maailmas. komisjoni ettepanekut tuleb kujundada selliseks, et see, seda direktiivi saaks kasutada vahendina kriisi vastu et seda direktiivi saaks kasutada ka Euroopa demokraatliku olukorra parendamiseks ja see direktiiv peab kindlasti kaasa aitama ka töö- ja pereelu ühitamisele ja sellele, et naised saaksid paremini osaleda äh, tööturul. ma sooviksin siin nimetada mõningaid olulisemaid punkte, nimelt mis puudutab näiteks emapuhkust ja ka töö äh, ja ka äh, emapuhkuse tasustamist ja vanemapuhkuse tasutamist, siis see on ähm, investeering, mitte kulu. mis puudutab, ähm, mis puudutab ähm, emapuhkust, siis see on tõesti väga oluline vahend. sest sellega ka toetatakse naisi äh, nende laste kasvatustöös nendes riikides, kus äh, naiste osalus tööturul on kõige väiksem, siis see, neil võib sellest vahendist kõige suuremat äh, kasu olla. Äh, emapuhkuse pikendamine kahe kuu võrra kindlasti aitab ähm, naisi, eh, nii naiste tervist toetab see kui ka laste tervist, seda on tunnustanud ka Maailma Terviseorganisatsioon oma uurimustes. ja emapuhkust eh, ka tasustatakse kaheksakümne kuni saja protsendi ulatuses ning mõningates liikmesriikides on emapuhkus isegi kaheksateist kuud. sellel ajal, kui ähm, ema oma äh, last imetab, siis see võimaldab ka äh, laste haigusi ennetada, kuid see on äärmiselt oluline aeg ka lapse ja äh, ema vahelise sideme tugevdamiseks ja ka peresidemete tugevdamiseks, nii et, nii et äh, emapuhkuse pikendamine kahe nädala võrra on tõesti minimaalne nõue. me peame siin arvestama nende eelistega, mida me saame äh, emapuhkuse pikendamisest, sellepärast me teame kõike, et kui me ei investeeri aega sellel ajal, kui laps veel väike on, siis pärast neid äh, kulusid, need kulutused, mis tulenevad äh, lapse negatiivsest arengust on palju suuremad. samuti on läbi viidud võrdlev analüüs, mis puudutab kulusid ja eeliseid majanduslikus ja sotsiaalsest perspektiivist vaadatuna nii töövõtjatele kui ka tööandjatele. ja tööturul tuleks siis emapuhkust pikendada kahe nädala võrra. samuti hüvitis emapuhkuse, vanemapuhkuse ajal aitab sellele, et naisi, naiste osalus tööturul kasvab ja see kindlasti panustab ka töö- ja pereelu paremasse ühil-, ühildamisse. nüüd, mis puudutab nüüd, mis puudutab siis emapuhkust, siis siin tuleb arvestada sellega ka, et äh, lastehoolduse puhul tuleb äh, vastutus võtta mõlemal vanemal. ja mõlemad peavad ka äh, seda puhkust suutma ühildada oma tööeluga. ja seetõttu ma saan aru, et, et vanema puhkus tuleb samuti siia kaasata ja seetõttu ma üritan leida siin ka parema sõnastuse koos oma ähm, kolleegidega, kes samuti osalevad selle äh, äh, arvamuse ja raporti projekti koostamisel. ja ma paluksin ka, et teie oma arvamust avaldaksite mitte ainult selle teema kohta, vaid ka teiste punktide kohta, mida ma mainisin ja arvestage palun selle teema puhul ka järgmist. kulud äh, emapuhkuse osas on tegelikult investeering. see ei ole mingisugune kulu, see on äh, investeering. suur tänu ja ma ootan teie vastuseid. suur tänu. proua Kruuni, palun. suur tänu mina tahaksin öelda seda, et mul on väga hea meel, et me niisugust direktiivi üldse arutada saame. me, mina olen selle poolt, et eh, ükstaskõik, mida me ette võtame, mis parandab eh, rasedate naiste tööhõivet, on väga hea. ja ma tahaksin siiski öelda, et me peame tagama selle, et rasedate naiste tööhõive soodustamine ei tohi takistada kuidagi nende tööle võtmist. sest mõnikord on väga head põhjused ehm, neid eh, mitte tööle võtta, sellepärast et nende rasedus on lihtsalt nendele takistuseks, kuigi seda tehakse heast südamest. ma arvan, et siin me peame eh, ikkagi tähelepanu keskmesse tõstma naised. Eh, nemad tahavad siiski võrdsust meestega ja mõnikord võib niisugune tahtmine tegelikult tuua kaasa eh, negatiivsed mõjud kusagil mujal. me peame loomulikult eh, tegema ära palju naiste eest, aga siiski me peame tagama ka selle, et meestel on võimalus oma vanemlikke õigusi rakendada. nüüd muudatusettepanek number neli, siin räägitatakse eh, varasest ja ainult eh, lastega rinnale toitmisest, nii et, et see early and exclusive on sõnad, mis mind ajavad segadusse. Eh, nüüd lastega rinna, laste rinnaga to-, toitmine teise eluaastani, see on nüüd küll asi, mis mind skeptiliseks teeb. arstid muidugi ütlevad, et lastega rinnatoitmine on oluline esimeste kuude jooksul, aga nüüd kuni kahe aastani laste rinnaga toitmine on küll asi, mis on suure küsimärgi all ja ma ei tea, kas me ikkagi võiksime minna nii kaugele. nüüd olgem siin ettevaatlikud tegemist on hea asjaga, aga eh, tõlgendused võivad olla sellised, et naised saavad kahjustatud eh, meie ettepaneku poolt. kui me nüüd vaatame, kuidas teised naised eh, suhtuvad kogu sellesse küsimusse, siis ma ei tea, nad arvavad, et neid sunnitakse teise eluaastani lapsi rinnaga toitma ja Äh, arvestama peab ka sündimust erinevates liikmesriikides, ka siin peab olema ettevaatlik, sellepärast et äh, me võime ka panna pidurid tegelikult laste või naiste tööle võtmisele. Äh, meil on olemas Skandinaavia mudel, kus on saavutatud kõrge sündimus teatud meetmetega ja esialgu ei, ei olnud mõeldud niimoodi, et see on kõik suunatud ainult koduperenaistele, nii et olgem siis ettevaatlikud. nüüd muudatusettepanek kaksteist, kus öeldakse, et praegune direktiiv eh, parandab eh, rasedate naiste eh, töötingimusi. ma ei tea, kas ikkagi niimoodi on mõtet seda asja sõnastada, sest terve tekst käsitleb just eh, seda problemaatikat. ma ei tea, kas on vaja niisugune asi jälle siia uuesti kirja panna ja siin räägitakse jälle eh, töötingimustest, tööturule jäämisest ja nii edasi. ma tõepoolest ei tea, mida siin mõeldakse, kas me ei peaks olema siin selgemad. nüüd muudatusettepanek kolmteist, eh, räägitakse ka koduabilistest. ma tõepoolest ei tea kas nüüd eh, niisugust sõna saab kasutada, sellepärast et Prantsusmaal sõna domestik on väga negatiivse eh, tähendusega sõna ja ma olin üsna šokeeritud, kui ma niisugust sõna siin nägin. ja siis räägitakse ka eh, siseriiklikest tavadest ja ma arvan, et Prantsusmaal on täpselt samasugused tingimused nagu igal pool mujalgi. kui nüüd me räägime FIE-dest, siis seda teemat on käsitletud eh, mujalgi nõukogu tasemel, mikspärast see on siia sisse võetud. nüüd riskide hindamine eh, seda on ju käsitletud reproduktiivfunktsiooni puhul eh, olemasolevast direktiivist üheksakümmend kaheksa kakskümmend kaheksa. Eh, siin räägitakse sellest reproduktiivriskist, mis puudutab nii mehi kui naisi. ja eh, ma tulen ikkagi tagasi selle juurde, et meie dokument puudustab ainult naisi ja ma ei tea, kas siis siia oleks vaja äh, mehi sisse tuua, nii nagu on tehtud muudatusettepanekus number üheksateist. mis puudutab nüüd puhkuse pikkus, siis ma arvan, et seda ei peaks eh, pikendama kahekümne nädal, nädalani, mina olen igatahes komisjoni poolel, mina ütleksin vähemalt kaheksateist nädalat ja siis juba liikmesriigid ise otsustavad, kas nad kasutavad eh, Eh, oma siseriiklikke sätteid või mitte. nüüd eh, kakskümmend seitse, see on nüüd nädalad enne ja pärast puhkust ma arvan, et tegelikult siin on tegemist niisuguse õigustusega, mis on vastuoluline. siin öeldakse, et eh, naine saab ise otsustada, eh, kui kaua nad puhkavad enne sünnitust, pärast sünnitust on antud ära, eh, on antud ainult üldine nädalate arv. minu arvates siin on vastuolulise sättega tegemist ikka, ema peab ise otsustama, mida ta teeb, sest mõni naine on väga õnnelik, et ta on rase ja võib-olla läheb otse töökohalt sünnitusmajja, see on väga niisugune isiklik eh, isiklik eh, eh, otsus ja igalüks peab seda tegema ise. nüüd ka kahekümne üheksane muudatusettepanek, ma arvan, et siin on see räägitud ühest kuust, kuulge, me peame ikkagi lähtuma me peame ikkagi lähtuma subsidiaarsuspõhimõttest. kolmkümmend üks, eh, muudatusettepanek kolmkümmend üks räägib sünnitusjärgsest repressioonist ja mina arvan eh, tõepoolest, et me ei peaks antud dokumendis käsitlema sünnitusjärgset depressiooni siin on ka ettepanek, mis puudutab FIE-sid, et seda peaks kõike rakendama ka füüsilisest isikust ettevõtjate puhul. me peaksime ära ootama siin hoopis eraldi direktiivi, mis käsitleb nende olukorda sest eh, eh, füüsilisest isikust ettevõtjad on äärmiselt olulised ja me lihtsalt peame nendele pöörama rohkem tähelepanu, mitte panema nad ühte potti kõikide teise, teistega. ja siis on ka muudatusettepanek kolmkümmend neli, kus räägitakse nii, eh, nii füüsilistest isikutest kui juriidilistest isikutest Eh, mina küll ei tea, millistest juriidilistest isikutest siin jutt on. Eh, seda peaks parandama ja nüüd siis nelikümmend seitse, muudatusettepanek nelikümmend seitse. Eh, siin räägitakse töölepingutest ja e, siin on juba e, asi e, riikide seadustes, mikspärast me saame siis, mikspärast me peame sellest rääkima antud direktiivis? sest et siin on ära toodud kollektiivlepingud, üksiktöötajatega sõlmitavad töölepingud, need asjad on ju täiesti iseenesestmõistetavad, ma ei saa aru, mikspärast meil niisugune eh, tekst siin on, need on igatahes minu kommentaarid. meie eh, ei tunne ennast väga mugavalt selle teksti puhul, eh, karta on, et tuleb veel muudatusettepanekuid, loomulikult liikmesriigid on erinevad, kui me räägime garantiidest, pensioniõigustest ja nii edasi, need on garanteeritud kõikidele inimestele, kes siis on lapseootus või lapsepuhkusel ja ma arvan, et me ei tohi oma tekstiga ühtegi inimest äh, karistada. suur tänu, proua esinaine, proua Estrela. kõigepealt, mina olen selles komisjonis küll asendaja liige, kuid ma olen äh, Äh, naiste õiguste äh, komisjonis selle raportiga tegelemas ning ma arvan, et me peame ka vaatama, kuidas seda direktiivi on ähm, muudetud, kuidas ta tehti viimase ametiperioodi ajal. tollal oli äh, see töö suhteliselt kaootiline ning täiskogus hääletamine lükati edasi, kuid mina olen endiselt jäänud selle raporti raportööriks. ja ma sooviksin siin mainida mõningaid aspekte, mis minu jaoks on olulised. kõigepealt see direktiiv on kuusteist aastat vana ja sellega see direktiiv on täiesti vananenud. nüüd äh, muudetud direktiiv jõustub siis, kui see ametiperiood äh, lõpeb, kui kõik hästi läheb, nii et me praegu tegelikult ei moodusta tekst, ei koosta teksti mitte praeguseks päevaks, vaid järgnevaks aastakümne jaoks ja seetõttu me peame see, seda äh, seadusloomet äh, kohandama ka reaalsusega, me peame vastama ka oma äh, kodanike ootustele, mis puudutab nüüd pädevust selle direktiivi osas, siis seda laiendati. siin on tegu kolme eesmärgiga. esiteks, ema tervise kaitse. teiseks, töökoha öö, öö, olemasolu turvalisus ning kolmandaks ka ka töö ja pereelu ühildamine ning siin kasutati siis artiklis sada kolmkümmend seitse, mis puudutab siis tervishoidu ja seda, see liideti artikliga, mis puudutab naiste ja meeste vahel võrdseid võimalusi ja see puudutab ka siis seda, et võimalust on anda vanemapuhkust ka meestele, isadele. nii et see ei puuduta mitte ainult emasid, vaid ka isasid, kes samuti peaksid oma töö ja pereelu suutma paremini ühitada, see on see uudne aspekt. mõlemad vanemad on siin tähelepanu all. tänapäeval on tihti niimoodi, et Äh, naist näha, nähakse automaatselt emana, kuid meest ei nähta alati automaatselt isana ja see olukord tuleb muuta. isa on seni nähtud ainult kui nii-öelda leivateenijad. ja naisi ei tuleks vaadata mitte ainult äh, laste sünnitajatena, vaid ka tööelus aktiivsete äh, inimestena ja see direktiiv peab äh, äh, puudutama kõiki naisi, ükskõik millist äh, tööd nad teevad. minu eelkõneleja puudutas mõningaid kõhklusi, millised on tihti ka esitatud. ma ütleksin, et siin on just koduabiliste puhul tule, on järgitud tegelikult Maailma Tervishoiuorganisatsiooni äh, suunitlusi. me kirjutasin seadusi Portugali, äh, Hispaania, Rootsi jaoks, ei, meie koostame siin seadust kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks. ja seal äh, liikmesriigiti on olukord väga erinev. vanemapuhkuse osas on erinevus väga erinev, see on neljateistkümnest nädalast kuni viiekümne kahe nädalani ning äh, ka selle vanemapuhkuse hüvitise puhul on väga suur vahe, mõndades liikmesriikides hüvitatakse see sajaprotsendiliselt, mõningates on tegu vaid sümboolse summaga. ja äh, see tasust, äh, me peame kindlasti tagama minimaalse tasustamise määra, sest meie Euroopa Liidus ütleme alati, et see on meie huvides, et äh, sündide määr suureneks ja seetõttu me peame siin ka sidusaid meetmeid äh, võtma, et seda arengut toetada. äärmiselt oluline on siin saavutada konsensus. ja see konsensus peaks olema nii laiaulatuslik kui võimalik, kõik kakskümmend seitse liikmesriiki tuleks siia kaasata, me vajame siin ühist nimetajat, sellepärast et äh, selles direktiivis on ka kaitseklauselt, nimelt nendel juhtudel, kui riiklik seadusandlus on soodsam nende isikute jaoks, kelle eh, suhtes seda direktiivi kohaldatakse, siis nendes eh, riikides, kus eh, seadusandlus juba praegu on parem kui direktiivi ettepanek, siis nendes liikmesriikides ka rakendatakse nende seadusandlust. ma tulen nüüd lõpuni, mul on kahju, et ma nii et mul nii kaua läks, ma olen küll asendajaliige selles komisjonis, kuid sellegipoolest ma sooviksin väljendada oma arvamust äh, raportöörina äh, selle raporti äh, juhtkomisjonis. me peame vanemapuhkus äh, si äh, siduma ka e-, isapuhkusega, vastasel korral me ei saa vanemate töökohta äh, tagada ja proua esinejana palub, et kõneleja katkestaks hästi, mina teen nüüd väga lühidalt. ja seetõttu on oluline, et oleks ka võimalus, et töö ja pereelu saaks ühitada. seetõttu on ka oluline, et selles direktiivis kindlasti mainitaks ka isapuhkust. siin ei ole tegu äh, vanemapuhkusega, seda äh, mainitakse teises direktiivis ja seda direktiivi parajasti koostatakse. siin praegu peavad nõu äh, sotsiaalpartnerid selles osas ning kindlasti selles suunas ka edusamme saavutatakse. sooviksin veel kord teie tähelepanu juhtida sellele, et aeg, praegune aeg tõesti nõuab meilt ka isapuhkuse äh, sisseviimist. suur tänu! ma, mul on väga kahju, aga kõnelejad peaksid piirduma kahe minutiga, sellepärast et meil ei ole väga palju aega enam ja raportöör peab ka veel sõna saama. ja nüüd saab sõna äh, proua Hirsch ja siis kolleeg Paul. suur tänu, proua esinaine, ja suur tänu ka äh, raportöörile ma olen siin komisjonis uueks liikmeks ja seetõttu ma ei ole seda varasemat arutelu saanud järgida, kuid ma saan aru, et siin on tegu väga vastuolulise aruteluga. ma peaksin ütlema, et komisjoni ettepanek kaheksateist nädalaga on kompromiss, sest siin on ka öeldud, et äh, liikmesriikidel on võimalus ka kaugemale minna kaheksateist nädal, nädalat on selline keskmine, mis tagab naiste tervishoiu äh, ja ja mis on ka oluline nendele naistele, kes soovivad tagasi pöörduda tööellu, eh, see tagab neil eh, tugevdada oma eh, seos, oma sidet lapsega. kahekümne nädala puhul, aga just arvestades majandus- ja finantskriisiga, võib selle nõudmine tekit-, tekitada probleeme ja see võib äh, takistada praegust arengut. ja sellisel juhul ka võib äh, tagasipöördumine tööellu muutuda raskemaks naiste jaoks. seetõttu, mis siis puudutab äh, rasedaid naisi ja ähm, emasid, siis me ei tohiks neile veelgi suuremaid takistuse tekitada äh, tööandjate silmis Äh, komisjoni ettepanek näeb ette, et äh, rasedusest äh, sõltuvaid haiguspäevi ei arvestataks raseduspuhkuse sisse, ma arvan, et seda peaks siin veel vaatama, kuidas neid haiguspäevi täpselt raseduspuhkuse raames arvestatakse, mitte ja ma arvan, et naised ise peavad arvest-, peavad otsustama, millal, kui pikalt nad tahavad rasedus-sünnituspuhkust endale võtta. nüüd, mis puudutab vanemapuhkust, sii-, ja mis juba mõningates liikmesriikides on, siis see peab olema ka ähm, kooskõlastatav äh, selle ettepanekuga. see võib olla üks lähenemine töö- ja pereelu ühitamise jaoks, kuid oluline on ka laste hooldusteenus, mida pakutakse liikmesriikides, ka sellega tuleb äh, teen-, äh, arvestada, suur tänu. Äh, proua Härš ja nüüd proua Bauer. suur tänu, proua esinaine. seda teemat on väga ägedalt arutatud ja ma üritan teha lühidalt ma usun, et võtmesõnaks on siin kaitse. ja kaitsega seoses on äärmiselt oluline see, mida juba mainiti, nimelt me peame leidma tasakaalu selle olukorra vahel, kus kaitse on tõesti kaitse ja et ta ei hakkaks naistele vastu töötama, eriti just noortele naistele, kes soovivad tööellu tagasi pöörduda. see on lihtsalt üks märkus. teine kommentaar puudutab vanemapuhkust. ja kas selle peaks tõesti kaasama siia direktiivi? jah, iseenesestmõistetavalt. tuleb arvestada äh, võrdõiguslikkusega. kuid siin direktiivis me peame äh, lähtuma sellest, et siin on tegu tervishoiu äh, direktiiviga ja kuni mehed ei saa lapsi sünnitada, siis nad ei saa ka nõuda samaväärset kaitset. kuigi selles direktiivis loomulikult on ähm, oma koht ka võrdõiguslikkuse nõudel. kolmas kommentaar. see puudutab siis vanemapuhkust, kuid see on teise direktiivi teema, mis puudutabki siis vanemapuhkust. ja seda käsitleb ainult nõukogu ja, ja parlamendil ei ole siin pädevust, nii et me võime ainult selle arutelu tulemuse teatavaks võtta. nüüd, mis puudutab isaduspuhkust, ma paluksin et isaduspuhkust ei kaasataks sellesse direktiivi, sellepärast et see ei käi selle direktiivi alla. komisjon on juba ette valmistanud isaduspuhkust puudutava direktiivi. siin on aga tegu direktiiviga, mis puudutab äh, tervishoiu kaitsega äh, töökohal ja seetõttu ei saa see puudutada isaduspuhkust. siin on tegu ikkagi tervishoiu kaitsega Äh, et nendele naistele, kes on rasedad või hiljuti sünnitanud ja töö, pöörduvad tagasi töö, oma töökohale. nüüd äh, muudatusettepanek kolmkümmend üks ja kolmkümmend kolm. depressioon on äh, meditsiiniline diagnoos ning kui arst on sellise diagnoosi pannud, siis sellega tuleb ka arvestada, kui aga sellist diagnoosi ei ole pandud, siis me ei saa seda ka sellisena direktiivi panna. suur tänu! suur tänu, ma palun pidage nüüd kinni kõneajast. ma tahaksin, et kõik saaksid sõna. tõepoolest, ma e, püüan teha nii lühidalt kui võimalik, aitäh selle tehtud töö eest ja nüüd ma räägin edasi taani keeles. alustan sellest, et mina olen roheliste variraport-, et mina ei ole variraportöör, aga tema ei saa kohale tulla, mina räägin tema asemel. direktiiv on oluline, see on oluline naistele Euroopas nende tervise seisukohast ja on oluline nende nende kohas tööturul, nad peavad saama võimaluse saada oma töö eest tasu. nüüd peab ühitama pere ja tööelu, sellest räägitakse väga palju, räägitakse väga palju kuludest. aga naistel on ju vaja rohkem lapsi saada. kolm küsimust. kõigepealt, kui pikk on emapuhkus? väga hea, et see emapuhkus pikeneb, see on positiivne samm raportöör räägib siin kahekümnest nädalast, komisjon räägib kaheksateistkümnest nädalast. Taanis on võimalik olla terve aasta kodus lapsega. see eh, sisaldab endas nii emapuhkust kui isapuhkust, aga eh, mul on väga hea meel, et Mestrella eh, rääkis meeste õigustest, kahjuks seda siin ei nimetata see on tegelikult väga oluline aspekt naiste ja meeste võrdõiguslikkuse seisukohalt. Eh, meestel on õigus eh, isapuhkusele, aga nad lihtsalt ei kasuta seda ära, kui me vaatame näiteks eh, Islandit, siis mehed peavad olema kolm kuud puhkusel loomulikult kaheksateist nädalat on selline mm, alguse Eh, teema, aga võib-olla eh, see kaks, kahe nädala lisamine on siiski väga kasulik. Eh, ma nüüd lõpetan väga kiiresti. tegelikult osa emapuhkusest peab olema võimalik enne sündi ning ma arvan, et tegelikult siin tegelikult tasuks ikkagi koondada tähelepanu sünnitusjärgsele perioodile, sest see on tege-, see on seotud naiste tervisega ja ma loodan tõepoolest, et me saame parema tulemuse lõppkokkuvõttes selle dokumendi osas. Eh, proua Telli järgmisena. ma jagan täiesti seda, mida ütles kolleeg Emily Roheliste nimel. olen ka uurinud seda temaatikat, aga samas ma ei näe, et siin oleks juttu eh, nais, naiste ja keskkonnakaitse seostamist. Eh, selleks, et tulevast ema või rasedat naist ja tulevast eh, last kaitsta, on see väga tähtis. nimelt tänastes töötingimustes on näiteks mõnes ettevõttes siseõhus ka keemilisi ühendeid, mis äh, mõjutavad ainevahetust. ettevõtetes, kui, sellistes ettevõtetes, kui äh, rase naine tuleb äh, tööle, siis just seda keskkonna tervislikkust kindlasti eh, niisuguses olukorras ei ole arvestatud. Eh, mõelge kas või nendele naistele, kes keemilises puhastuses töötavad, kuidas nad hingavad kemikaale sisse, kuidas niisuguseid probleeme siiski lahendada? väga oluline oleks ka ennetuspõhimõte, ettevaatuspõhimõtte arvestamine, arvestamaks siis rasedaid naisi, ja äh, ähm, äh, tuleks teha ka kõik selleks, et glükool ja muud niisugused kantserogeensed ained äh, peaksid töökeskkonnas olema piiratud. ma tahaksin selle kohta küsida, mida võiks nüüd niisuguses suunas oodata, milliseid samme? tänan Uh, thank you and thank you for sticking. suur tänu, et te ajast kinni pidasite ja nüüd Toomas Mann, palun. suur tänu. ma äh, näen küll, et siin teemal on äh, rõhuvaks äh, enamuseks naised, kes siin arutelus osalevad, kuid mehed meestel ehm, on oma pisikene roll mängida lastekasvatusel igal juhul rahutuseks, ma olin mitu aastat ka naiste õiguste komisjonis ja tundsin ennast seal väga hästi. Ehm, proua raportöör, paljudes asjades me oleme ühel arvamusel, sellepärast et siin on tegu siiski investeeringuga, mitte ainult kuludega, kuid äh, kulud mängivad siin ka oma rolli, ma tulen siia tagasi. Ehm, selleks, et töö ja pereelu paremini ühitada, siis äh, see on ka hädavajalik kui me soovime saada äh, sellist ühiskonda, kus äh, naised, kus lastega naised saavad tagasi pöörduda tööellu ning äh, samas ka, et nende tervishoid oleks töökohal kaitstud. ma juba üt-, ma olen nõus proua Edith Baueriga, et, et isapuhkus on hoopis no, teise direktiivi teema, mida praegu ette ka valmistatakse. nüüd teie muudatusettepanek ka-, kakskümmend seitse, siis ma ütleksin, et see on samamoodi ka Saksamaal, nimelt ähm, emadus, emapuhkus on neliteist nädalat, see on siis ähm, kui teie pakute välja, et kakskümmend nädalat, et selle eelised on suuremad kui finantskulud, kuid üks eelkõneleja mainis juba seda et see päris nii ei ole, sellepärast me vaatasime, et kui näiteks Saksamaal, minu koduriigis, ähm, muuta seda aega neljateist nädalat kahekümne nädalale, siis äh, lisakulud on umbes kuussada miljonit eurot. nii et ma ei kujuta ette, kuidas te sellist direktiivi liikmesriikides äh, saate rakendada, sest me peame vaatama neid üksikasju siiski väga täpselt Äh, meil oleks tegelikult vaja rohkem aega selle aruteluks, kuid naistekomisjon äh, üritab selle äh, aruteluga võimalikult kiiresti edasi minna. ja veel üks kommentaar, kui me ütleme, et me soovime ähm, vahendeid kriisi vastu, siis see on oluline, kuid kuid kui me vaatame, et me põhimõtetes oleme ühel nõul, lähimuspõhimõte tuleb arvestada, kuid see neljateist nädala muutmine kahekümneks nädalaks, siis ma arvan, et et see on juba siiski liialdus, sellepärast et komisjoni ettepanek on niigi juba praegu kaheksateist nädalat. ja me peaksime tegelikult siin ühise arutelu pidama, mitte ainult muudatusettepanekuid arutama. suur tänu, proua Figureide, palun! suur tänu! vaid äh, kaks äh, märkust. Need äh, mõlemad küsimused, mida siin mainiti, on tegelikult ühesugused. kas me tõesti soovime laste ja sündide arvu Euroopas suurendada, kui me seda soovime, siis me peame kõik selleks ka tegema. siis me peame ka emadust ja isadust tugevdama, ema-isa rolli tugevdama, mitte ainult sündide määra suurendama, vaid me peame samaaegselt ka tagama naiste-meeste võrdõiguslikkuse. laste kasvatamine on aga jagatud vastutus, see on jagatud ema ja isa vahel. ja see peab algama kohe sünnihetkest alates. seetõttu peab olemas olema ka isapuhkus. sellel on mõtet ainult siis, kui me soovime mõlemat eesmärki saavutada, nimelt naiste meeste võrdõiguslikkust ja ka äh, lapse heaolu. sellepärast, et laps vajab nii ema kui isa. sooviksin äh, veel mõne lisandusi äh, teha. oma fraktsiooni nimel ma soovin ka esitada mõningad muudatusettepanekud. ma leian, et on hädavajalik Äh, muuta seda ajavahemikku, äh, mis praegu on ette nähtud raseduse sünnituspuhkuseks. kui naised äh, on lapse saanud, siis on täiesti vastuvõetamatu, et nad selle esimese aasta jooksul näiteks võivad oma töökoha kaotada. samuti me peame ka vaatama Ähm, raseduse sünnituspuhkuse tasustamist, see juba puudutab ka meeste-naiste võrdõiguslikkust. see direktiiv jõustus aastal kaheksakümmend viis. meie praegu arutame direktiivi ettepanekut tuleviku jaoks ja seetõttu me peame olema ambitsioonikamad oma äh, nõudmistes kui me soovime, äh, kui me näeme sünde mitte negatiivse, vaid positiivsena, siis me peame siin rõhutama ka sotsiaalset aspekti, suur tänu. suur tänu. Ramore. mul ei olegi midagi lisada. Pascal Grenier, Edith Bauer ja Thomas Mann Äh, rääkisid kõigest väga õigesti ja ma olen samal äh, lainepikkusel nendega, aga tahaksin äh, rõhutada kolme punkti. selleks, et rasedate või sünnitanute olukorda turvalisemaks muuta, ei tohi eesmärke segi ajada siiski, kuigi tekst on hästi koostatud siin peab ütlema, et eh, naiste probleemid on siin teiste teemadega segi aetud ja läbisegi. Eh, siin on räägitud muidugi mm, muudest eh, elementidest nagu isaduspuhkus ja kõike, sellest ma ei räägi, aga laste haridus, selle kohta oleks muide palju-palju rohkem öelda, kui me suudame selles tekstis väljendada. seega keskendugem oma esialgsele eesmärgile tõhusad olla ja jätkame konsultatsioone sotsiaalpartneritega. teiseks, äh, toetan täiesti muide töö ja pereelu ühitamist ja olen ka ise selle eest pikka aega võidelnud. aga siin jällegi ei tohiks unustada ära, et rasedad naised, imetavad naised, kes tulevad tööle tagasi, peaksid töökohal ettevõtetes äh, Äh, saama niis-, töötada niisugustes struktuurides, mis võimaldab neil äh, imikuhooldust, töö- ja pereelu ühendada. seega niisuguseid naisi tuleks toetada töökeskkonnas. kolmandaks, emapuhkuse pikkusest muidugi, kui me nüüd unistame, siis võiksime unistada ka pikendada, äh, unistada ka pik-, nendest emapuhkuse pikendamistest, naised hakkaksid siis rohkem sünnitama, aga kui äh, emapuhkust pikendatakse järele mõtlematult, siis see äh, mängib tegelikult naiste tööellu tagasitulemise vastu. ei saa mõelda lihtsalt, et pikendame emapuhkust, see võib takistada naise tööturule tagasitulekut, seetõttu on vaja eh, ka sellist strateegiat, mis aitab naisel tööturule tagasi tulla, kui on tegemist pikem, pikema emapuhkusega, eh, eelkõige nüüd, kui ettevõtted peavad ka kriisiga toime tulema. suur tänu ja nüüd läheme tagasi Roesaia juurde. suur tänu. nagu teisedki kõnelejad, ma juba ütlesin, et et äh, meie äh, käesolev direktiiv on tõesti minimaalne, mida võiks ära teha, nõustun proua Vaueriga, aga hea oleks, kahele muudatusettepanekule tähelepanu juhtida. ja selles muudatusettepanekus on kirjas, et üks vanema pool või abikaasa võib samuti eh, taotleda vanemapuhkust. ma arvan, et see on natukene problemaatiline punkt. me ei saa naise õigust äh, teisele isikule üle kanda, isegi kui see soov on tegelikult väga positiivne. Soomes näiteks see ei ole võimalik. siin on tegu sellise äh, põhimõttelise äh, probleemiga paljude riikide jaoks. nüüd muudatusettepanek nelikümmend Äh, siin on ka kirjas, et äh, täpselt tuleb äh, reguleerida, milline on ette nähtud tasu, et mitte vähem kui kaheksakümmend viis protsenti ei tohi olla see ähm, tasu viimasest kuupalgast kuid see on siis, see on nii äh, tööandja kui ka, äh, äh, kui ka sotsiaalhoolekande kanda. mõningad, kuid siin on liikmesriigiti olukord väga erinev. see on üks problemaatiline punkt. Need on nüüd need kaks muudatusettepanekut, mis on meie jaoks natuke problemaatilised, muudatusettepanek nelikümmend ja nelikümmend üks, sest siin on tegu probleeme pädevustega. suur tänu! Thank you, and I'll go back to Ravana Plum. I'll go back to Ravana. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc uh, tuturor uh, colegelor și colegilor. Suur tänu kõikidele kolleegidele, kes sõna võtsid. Püüaksin ka nüüd vastata punkt punkti järel. mis puudutab naiste turvalisust töökohal ja tervist, siis eh, need tingimused tulenevad eh, WTO eh, su-, suunistest, direktiiv peab kõiki töölepinguid kaitma, arvestades ka kodus kodutöötajaid, koduabilisi ning ne-, neid mõlemaid, see tähendab, et meie saavutasime komisjonis äh, konsensuse ja ma arvan, et äh, tõlkes prantsuse keeles peab olema see termin väga selgelt väljendatud, see koduabilise ja kodutöö definitsioon. nüüd äh, naiste osalusest tööturul rääkides tuleb lähtuda ILO standarditest. ja meie oleme kindlasti püüdnud direktiivi parandada, aga praegu on tegemist majanduskriisiga ja seetõttu tahaksin üle korrata selle, et arvesse tuleb võtta kõiki neid meetmeid kui investeeringut, mitte kui kulutusi. seetõttu palun, et kolleegid järele mõtleksid millised võiksid olla kõige paremad lahendused kriisist väljumiseks? mina olen loomult optimist ja usun, et me kriisist välja tuleme. arvesse tuleb võtta ka seda, et nimetatud direktiivi vastuvõtmine liikmesriikides toimub ju alles äh, kaks-kolm aastat pärast seda, kui parlament on selle heaks kiitnud seega Euroopa Liit on selleks ajaks juba kriisist väljas. meil peab olema eelkõige pikaajaline visioon ja nüüd muudatusettepanekutest kõneldes tahaksin öelda, et esitan teile oma seisukohad emailiga, võin ka teiega individuaalselt kohtuda, et saaksin selgitada, selgitada siis kõigile, kuidas ma olen neid muudatusettepanekuid koostanud. suur tänu veel kord kõigile, suur tänu koostöö eest, toetuse eest ja olen kindel, et me jõuame kokkuleppele direktiivi parandamise asjus nii et sellest saaks tõeline instrument, mis aitab naisi osaleda turu, tööturul, aitab ühitada töö ja pereelu ning tagab naiste ja meeste võrdõiguslikkuse. kuna ma ise usun, et see on väga oluline põhimõte demokraatia funktsioneerimiseks ja majandus funktsioneerib samuti paremini, kui see on tagatud demokraatiaga. just seetõttu loodan teie toetusele ja olen täiesti kindel, et äh, nimetatud direktiivist saab meie kõigi jaoks edulugu. mina kui raport, raportöör olen äh, teinud väga tihedat äh, koostööd naiste õiguste komisjoniga ja kindlasti on võimalik leida parimad lahendused selleks, et